kallid kolleegid, ma tean küll, et lumi on Brüsselis maha tulnud, aga äh, aga vaatamata ilmastikutingimustest on meil ikkagi päevakorra, päevakord, mida ei saa muuta ja mis on üsna tihe, siis teen ettepaneku alustada tööga. esimene päevakorrapunkt, see on päevakorra kinnitamine. Äh, me käsitleme päevakorrapunkti üksteist enne punkti seitse kui keegi selle vastu ei ole, siis loeme päevakorra niimoodi muudetuks ja kinnitatuks. niisiis, teine punkt e, ja ärge palun tehke siin igasuguseid näoilmeid, sest et meid kantakse internetis otse üle. niisiis, e, teadaanded ei ole ja me peame kinnitama ka protokollid kümnendast juulist, kuuendast septembrist ja seitsmeteistkümnendast, kaheksateistkümnendast septembrist, kui istungi lõpuks kellelgi mingeid vastuväiteid ei ole, loeme protokollid kinnitatuks. ja nüüd neljas päevakorrapunkt, annan sõna meie raportöörile eh, Philipp Pulanile, tegemist on siis eh, arvamusega, mille me koostame arengukomisjoni jaoks ja see puudutab siis Ülemeremaade ja territooriumite assotsieerimise otsust. tegemist on nõukogu otsuse eelnõuga ja äh, arengukomisjoni äh, raportööriks äh, on Patrice Tiroljan ja me vaatame praegu läbi raportööri arvamuse eelnõu ja sõna on raportööril aitäh! nagu juba öeldi, me peame koostama arvamuse arengukomisjonile ja see puudutab siis uut otsust Ülemeremaade ja territooriumite koh-, assotsieerumise kohta. ma tuletaksin meelde, millega siis on tegemist tegemist on siis nelja Euroopa Liidu liikmesriigiga, Taani, Prantsusmaa, Holland ja Ühendkuningriik, kellel on üle maa territooriume. Äh, nendel piirkondadel on äh, üsna palju loodusvarasid ja seega on äh, kogu Euroopa Liit huvitatud nende jätkusuutlikust arengust kahe tuhande esimesest aastast jõus olev otsus vajab muutmist, arvestades seda, et Euroopa Liidul ja rahvusvahelisel üldsusel on uued prioriteedid ja ka maailma kaubandus on muutunud ja väga oluline on, et ülemeremaade ja territooriumite majandus oleks jätkusuutlikul arenguteel, tuleb suurendada nende konkurentsivõimet, vähendada nende haavatavust ja võimaldada neil kohaneda keskkonnamuutustega, teha koostööd oma naabritega ja integreeruda regionaalsesse majandusse ja maailmamajandusse ja siin tahaksin panna erilist rõhku äh, kutsealasele väljaõppele ja töökohtade loomisele ma olen esitanud nelikümmend üks muudatusettepanekut, ähm, nõudmaks, et äh, rakendataks meetmeks, meetmeid austamaks sotsiaalnõudeid nii avalikus kui ka erasektoris ja samuti peaksid äh, Ülemeremaad ja territooriumid äh, pöörama rohkem tähelepanu elukestvale õppele ja mikrorahastamisele mis puudutab ähm, uusi tehnoloogiaid, siis nende kasutamine võimaldaks samuti edendada innovatsiooni ja töökohtade loomist ja samuti tahaksin pöörata äh, muudatusettepanekus kolmkümmend kaks tähelepanu tööohutusele ja töötervishoiule äh, ja juhi ja äh, igasuguste kutsehaiguste ennetamisele. see oleks siis lühidalt see, millest, kuidas ma sellele teemale lä-, lähenesin ja loomulikult olen valmis arutama kõigi variraportööridega seda teemat, aitäh! proua Kleveti ja seejärel äh, ainult proua Kleveti ongi sõnu soovinud. aitäh! mind on nimetatud variraportööriks Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel ja teen kiiresti ja teen seda emakeeles. mina olen sotsiaaldemokraatide variraportöör ning äh, loodan, mul tõesti õnnestub teha head koostööd kolleeg Philipp Pulaaniga äh, lisaks nendele seisukohtadele ja meetmetele, mida juba tutvustati, tahaksin rõhutada seda, et mina olen esitanud kaksteist muudatusettepanekut hetkel ning äh, üritan selgitada, äh, et äh, ühelt poolt peab Euroopa Liit tege- ja, ja need territooriumid teiselt poolt siis tegema koostööd, vahetama kogemusi tööturu osas, selleks et saavutada sotsiaalset dialoogi, kvaliteetseid töökohti ja kõrgetasemelist sotsiaalset kaitset meie Euroopa Liidus saame nende territooriumitega teha koostööd just nimelt selleks, et saavutada hea tasa, tasakaal ka tööturul paindlikkuse ja turvalisuse vahel saame ellu rakendada standardeid eh, sellise paindlikkuse toetamiseks ning vältida eh, tööturu killustumist. meil on vaja tagada äh, äh, üle, äh, hea kaitse ka nendele inimestele, kes on tööturul üleminekustaadiumis, kellel on ajutised lepingud. meil tuleb investeerida teenustesse, näiteks lapsehoiuteenustesse. Need peaks, peavad olema kvaliteetsed ja kättesaadavad. samuti peame edendama soolist võrdõiguslikkust ja paremat tasakaalu eraelu ja tööelu vahel. samuti peame pöörama tähelepanu integreerumisele tööturule, aitäh! miks? kas keegi soovib veel sõna saada? ei soovi. kas komisjonist on keegi kohal, ei ole? hästi. härra Pulaani jaoks äh, asjad kulgevad praegu päris hästi ja loodetavasti läheb nii ka edaspidi. kas te soovite proua Klevetile vastata? jah, ma ei näe mitte, mitte ühtegi äh, takistust sellele koostööle, mida ta soovib sellel teemal. suurepärane, Euroopa edeneb ja muudatusettepanekute tähtaeg on neljateistkümnes jaanuar ja vaatame neid siis läbi äh, äh, neljateistkümnendal jaanuaril siis vaatame läbi muudatusettepanekud ja vaat- ja kahekümne kolmandal arutame siis juba kompromisse ja hääletame siis järgmisel päeval ja kaheksateistkümnendal või üheksateistkümnendal jaanuaril avald-, hääletab siis Arengukomisjon. nüüd äh, viies päevakorrapunkt, annan sõna proua McIntyre'ile, proua McIntyre'ile, kes tutvustab siis oma äh, arvamuse eelnõud, mis puudutab siseturu juhtimist. tegemist on arvamusega, mis on mõeldud siseturukomisjonile ja tegemist on algatusraportiga, mille on koostanud Andreas Schwab. niisiis, arvamuse koostajal on nüüd sõna. aitäh meil oli äh, võimalus äh, koostada siis arvamus tööhõivekomisjoni poolt ja ma arvan, et me kõik leidsime, et äh, oleks mõttekas, kui tööhõive oma, tööhõivekomisjon ka oma arvamust avaldaks ja mõjutaks niimoodi siseturukomisjoni raportit varasemad raport, arvamused, mida ma olen koostanud, on tavaliselt keskendunud sellele, kuidas aidata VKE-sid, kuidas aidata neil töökohti luua ning eh, see on jällegi üks arvamus, kus me ütleme välja, et et ühisturg loob suuri võimalusi ning eh, alati on võimalik, eh, on need võimalused olemas just nimelt VKE-dele, kui me neid abistame, me tervitame selliseid asju nagu tugevdatud VKE-de test ning üldiselt ütleme, et meil on vaja Äh, suurendada mobiilsust kogu Euroopa Liidus, äh, lihtsustades menetlusi, muutes lihtsamaks kutsekvalifikatsioonide tunnustamine, tunnustamise. on terve rida asju, mida ma olen üritanud siia arvamusse sisse lülitada. Äh, ajakava on üsna tihe. mina ei ole seda ajakava tihedaks ajanud Äh, ja, ja kogu see, kõik dokumendid on esialgu olemas ainult inglise keeles ja mina ei ole tõesti selles süüdi ja kui variraportöörid tahavad esitada muudatusettepanekuid, äh, siis mina olen valmis tegema nendega koostööd äh, selleks, et me saavutaksime tõesti ühehäälse arvamuse, mis väljendab kogu komisjoni seisukohti ning teeb seda väga konstruktiivselt, aitäh! aitäh! härra Serkas Äh, aitäh. Äh, oma kolleegi nimel, keda täna siin ei ole, äh, tahaksin öelda seda, et meie oleme suuremalt jaolt nõus sellega, mida öeldi, aga üks väikene probleem meil ka on. see probleem tegelikult võib tunduda väikesena, aga see on ka suhteliselt oluline, see puudutab punkti kaheksa meie jaoks on äh, äh, natuke raske jälgida seda liine, mis selles punktis kirjas on. Äh, siin on kirjas asjad, mis üldiselt tuginevad mõnede meie koja fraktsioonide nõudmistele Äh, siin äh, aga ei pöörata erilist tähelepanu tööohutuse ja töötervishoiu alastele seadusaktidele. Äh, siin öeldakse, et praegu meil on kriis ja tuleb lihtsalt tööhõive võimalusi suurendada, aga ma arvan, et meie komisjon ei saa endale lubada sellist lähenemist, teised komisjonid võivad, saavad, aga meie peame olema ometi teadlikud selle, et meie ülesanne on, on ka hoolitseda äh, töötajate eest, me peame töötajate tervist ja tööohutust kaitsma. ning see peab olema olulisem kui mis tahes muud kaalutlused. ma arvan, et kui me koostame sellise arvamuse siin komisjonis, siis me ei tohiks küll hakata nõrgendama või lahjendama eh, neid suhteliselt eh, kesiseid seadusakte, mis selles eh, valdkonnas niikuinii eksisteerivad ma arvan, et äh, praegu meil tõesti töötervishoiu ja tööohutuse vallas on niigi miinimumreeglid ja me ei tohiks neid veelgi nõrgendada nii et, et meie fraktsiooni jaoks on äh, punkt kaheksa tõsine probleem ja me üritaksime vaada, äh, vaadata, kas seda ehk annab kuidagi muuta, aitäh. kas keegi soovib veel sõna võtta? härra Kosas. vabandust, proua Kosas, äh, aitäh, ma teen väga lühid-, härra Kosa. Äh, vabandust, ma teen väga lühidalt. nagu siin juba öeldi, meil ei ole eriti palju aega selle arvamuse koostamiseks ning ma arvan, et muudatuste esitamise tähtaeg on juba nädala pärast, nii et, et aega on tõesti vähe äh, mina olen Rahvapartei variraportöör ning eile vaatasin ma selle arvamuse läbi ja tahaksin äh, raportööri tänada ja öelda, et vaatamata väga tihedale ajakavale on siiski tegemist väga lühikese ja sisutiheda äh, arvamusega, kus äh, suudetakse üsna palju ära öelda. mina tahaksin öelda, et kui Rahvapartei esitab muudatusettepanekud, siis tahaksin äh, Äh, saavutada nende osas kokkulepe teiste variraportööride ja, ja põhiraportööriga selle, selleks, et segadust oleks nii vähe kui võimalik, aitäh! väga hea. kas keegi soovib veel sõna? kas komisjon on es-, kohal, kas nad soovivad sõna võtta? ei soovi, ei ole kohal. hästi äh,. proua raportöör, kas soovite veel sõna saada? ei soovi? ei ole vajalik sõna võtta Äh, muudatuste esitamine ainult inglise keeles üksteist detsember keskpäevaks ning äh, vaatame nad läbi kaheksateistkümnendal detsembril ja seejärel äh, vaatame läbi siis kompromissmuudatusettepanekud ja üleüldse muudatusettepanekud neljateistkümnendal jaanuaril ja hääletame neid samal päeval et äh, siseturukomisjon saaks nendega siis arvestada, kui nad hääletavad kahekümne kolmandal ja kahekümne neljandal jaanuaril. niisiis, ähm, nüüd oleme jõudnud kuuenda päevakorrapunktini. ja sellest, nagu te teate, Euro-, pean ma teile tutvustama koordinaatorite palvel suulist küsimust ja kahte resolutsiooni, mis puudutavad no, noorsoogarantiid, nagu te teate, komisjon tõi välja volinik Andori juhtimisel eile noorsoogarantii projekt, projektiga, mis sellisel kujul, nagu see otsus lõpuks vastu võeti, selline ettepanek kuts-, liikmesriikidele kasutada kõiki võimalusi Euroopa Sotsiaalfondi raames selleks, et äh, algatada selliseid ähm, noorsootagatisi, see ei ole, see on selline detsentraliseeritud mehhanism, mis võtab arvesse subsidiaarsuse põhimõtetega rikkusega e, ning paralleelselt on vaja märkida, et Euroopa Komisjon äh, majanduskasvu analüüsi raames äh, märkis, et äh, noorsoogarantii võiks toimida nii, et komisjon kont-, vaatab üle riiklikke reformikavasid ja stabiilsuspakti, mida stabiilsuspakti raames riikidega koost-, riigid koostavad ja, ja antakse siis riigispõhiseid soovitusi. see ra-, küsimuse projekt ja resolutsiooni projekt, mis teil silme all on, on äh, mõeldud siis selle fondi Mm, küsimusi käsitlema. meil on neli algatusraportit, me oleme nimetanud raportöörid äh, ning me teeme seda tööd koostöös kultuurikomisjoniga. ja koordinaatorid soovisid, et meil võiks olla teatav nähtavus, et Euroopa Parlament võiks olla äh, nähtav selle teemaga enne, kui seitsmenda veebruari EBSCO äh, nõukogus võetakse vastu äh, seisukohad, mis puudutavad neid äh, Euroopa Komisjoni mm, tagasihoidlikke soovitusi. see projekt, mis äh, teil on, koostati enne, kui me komisjoni teksti saime ja mina sooviks juba teha teile ettepaneku, et sätetes endis, resolutsiooni tekstis endas oleks lisatud veel paar lõiget, üks või kaks lõiget mis äh, oleksid rohkem kooskõlas sellega, mida komisjon tegelikult äh, siis ähm, välja pakkus, sest äh, olulised on need kaks asja, mida ma mainisin, sotsiaalfond ja riigipõhised soovitused, vähemalt see, need on praeguste ettepanekutena välja käidud ja sellega me peame siis ka hakkama saama. tuleb palun vabandust, ma ei ole veel teksti koostanud, äh, aga me peame ütlema midagi selles laadis, et kui need soovitused, äh, millega liikmesriigid nõus on, no ma ütlen veel kord, et ma ei ole seda teksti veel koostanud, et liikmesriigid peavad äh, järgima neid soovitusi ja lubama sotsiaalfondi kasutamist kahekümne viie protsendi ulatuses äh, ja, ja mitmeaastase finantsraamistiku raames peab olema tagatud selline ühtekuuluvuspoliitika, mis võimaldab tõepoolest seda äh, seda projekti rahastada Sotsiaalfondist ning teine täiendav ettepanek oleks, et äh, korrata üle, et kui oluline on meie jaoks see, et Euroopa Komisjon kaasaks selle äh, mõõtme äh, siis, kui ta tegeleb riigipõhiste soovituste koostamisega. ma tean, et selle resolutsiooni äh, eesmärk ei ole siin kõike uuesti otsast alata, aga, aga selleks, et sellest mingitki kasu oleks, peame saatma sõnumi välja EBSCO-le ja sellepärast ma teengi teile ettepaneku need kaks äh, täiendavat lõiget äh, lisada tekstile ja mul, ma veel, vabandan veel kord, et ma ei ole veel äh, teksti koostanud. ma annan kõigepealt sõna proua Morin Chartier'le ja pärast härra Kristensenile ja proua Morin Chartier, enne kui ma teile sõna annan, ma teen ettepaneku, et kui me tõesti ähm, täna pärastlõunal Euroopa Sotsiaalfondi osas äh, kolmepoolsed kohtumised avame, ilma et asju keerulisemaks tegema, teha, selleks, et seda Äh, teemat kaasata, meil on vaja kuidagi see läbirääkimiste sisse tuua, äh, ehkki me ei ole veel äh, seda sellisel kujul kuskil ära märkinud, nii et proua Morin-Chartier. aitäh, esinejana. elektromagnetväljade vahel ja sotsiaalfondi triloogi vahel ei ole ma olnud piisavalt tähelepanelik äh, kõigi muude teemade suhtes ja ma võtan siis teadmiseks äh, teie suulise küsimuse ja resolutsiooni ettepaneku. tegemist on teemaga, millega ma tavaliselt põhimõtteliselt nõus olen ja te teate, kui pühendunud olen ma triloogile ja te teate väga hästi, et täna pärastlõunal me tõesti jääme kindlaks sellele küsimusele. aga mulle siiski tundub ja meil on olnud nõukoguga triloogi ajal eelmisel nädalal tõesti väga äh, intensiivne arutelu sel teemal. et äh, me peame olema ühtaegu nii tagasihoidlikumad ja voluntaristlikumad mm kui me uurime noorte olukorda, seitsmeteist kuni kahekümne viie aastaste noorte olukorda, kellel on raskusi töökoha saamisega ja kui vaadata siis, millised on nende kutsekvalifikatsioonid, siis me teeksime valesti, kui me äh, ei pakuks neile välja seda võimalust, et nad võiksid tagasi minna õppima, sest väga tihti need noored äh, on äh, tulnud välja, tul-, langenud välja koolisüsteemidest ja ma arvan, et me peaksime mainima veel ühte varianti, mis on endiselt Euroopa variant, tegemist on liikuvusprogrammiga, vabatahtlike programmidega ja ja nende noorte jaoks, kes ei ole äh, mm, haridusprogrammides osalevad äh, peaksime mainima, sest äh, seda võimalust, sest nad äh, võib-olla on korduvalt juba äh, koolidest välja langenud ja siis on vaja kasutada võib-olla mingeid teisi programme, et liikuvusprogrammid, vabatahtliku ja heategevusliku töö programmid on suurepärased võimalused. me võiksime täiendada seda, mis on juba iseenesest väga mõistlik, me võiksime täienduseks lisada need võimalused, sest kui me tahame, et see poliitika oleks tõesti tõhus, siis on vaja ka neid võimalusi kasutada. ja ka äh, liikmesriikide vastavates poliitikates, mis on suunatud koolist väljalangemisele, tuleb kasutada teisi programme, et äh, noored peavad äh, taastama eneseusu ja äh, nii nad saavad äh, oma eludel edukad olla. meil on väga palju sõnasoovijaid ma täpsustan uuesti, et selle suulise küsimuse ja resolutsiooni eesmärgiks ei ole mitte käsitleda kõiki aspekte, mis puudutavad noorte garantiid, sest meil on algatusraport, mida arutatakse, mis töötatakse välja lõplikult kellega, millega tegeleb proua Skrišklepska nii et äh, vaja on äh, saata välja sõnum, mis tugineb äh, komisjoni tekstile ja saata see sõnum seitsmenda veebruari EBSCO nõukogule. üheks minutiks annan teile sõna. Pole isegi vaja ühte minutit, isegi kui komisjon teeb vea ja unustab selle kõik ära, siis meie saame ikkagi selle vea parandada. Olle Kristjanson ja Nadja Hirš, palun mul on väga kahju, aga ma palun, et te teeksite lühidalt. vil noget med det her, så er vi nødt til også at investere. Øh. suur tänu teile lühidalt. meil on vaja teha rahalisi investeeringuid siin. suur osa sotsiaalfondist tuleks sellele kulutada, noorte tööpuudus hakkab vaikselt kontrolli alt väljuma ja me ei saa lihtsalt siin istuda ja sellest rääkida. praegusel hetkel oleme me keskendunud eelarvekärbetele ning see on andnud oma panuse sellesse, et noored inimesed ei leia tööd. meil on vaja kiireid investeeringuid selles valdkonnas. see kehtib nii Euroopa Liidu kohta, kus me saame fonde mobiliseerida, aga ka liikmesriikide kohta, sest muidu me olukorrast, olukorda parandada ei suuda. Hispaanias on olukord väga tõsine, aga tõsine on olukord ka Kreekas ja mujal. noored inimesed ei suuda ähm, siseneda tööturule. suur tänu. Nadja Hirš ja Aless-, Alessandro Tserkas pärast. aitäh, esinejana ma arvan, et äh, noorsoogarantii algatus on äärmiselt oluline, see on ka oluliseks märgiks, aga samal ajal peab olema ka täiesti selge see, et noorsoogarantii kaudu me ei loo töökohti, me saa-, et äh, töökohti loovad endiselt ettevõtted see, mida meie selle noorsoogarantiiga saame teha, on äh, ülemineku variandi võimaldamise, võimaldamine, kuni olukord paraneb ja selles mõttes on täiesti mõistlik kasutada sotsiaalfondi vahendeid, vaadata, kuidas äh, noorte inimeste kvalifikatsiooni on võimalik parandada, eriti just nende, selles rühmas, millel on nagunii halvemad võimalused, kuna nende kvalifikatsioon on halvem. nii et äh, me peame rõhutama seda, eriti kuna mina olen märganud et noorsoogarantiisse iseenesest suhtutakse väga positiivselt, aga eile äh, eriti Saksa meediakanalites võrdsustati see äh, töökohal äh, garantiiga ja seda see muidugi ei ole. nii et me peaksime olema ettevaatlikud, et me ei tekitaks siin selliseid mõtteid, mida me tegelikult ähm, ei, millega me tegelikult ei tegele, et tegemist on lihtsalt sellise üleminekufaasiga ja see on minu jaoks keskse tähtsusega. aitäh, Alessandro Tserkas, palun, ja pärast proua Kornelisson. presidenta, para, para eh, dejar eh, patente que nosotros también aitäh, ma tahtsin eh, lihtsalt öelda, et eh, me saame sellest aru täpselt samamoodi nagu teie, et meil on vaja veel paari lõiget sellesse resolutsiooni ettepanekusse selleks, et meie seisukoht oleks õiges raamistikus pärast seda, kui komisjon võttis vastu selle uue algatuse. ma tahaksin selle kohta veel paari asja öelda. ma lugesin dokumente, mis kaasnevad komisjoni teatisega ja te ütlesite, et, et liikmesriikidele antakse osutusõigus, et kas nad rakendavad seda või mitte. sest see Euroopa kompromiss ei mõju ka eelarvet. võib-olla me peaksime nendes lõigetes äh, tuletama meelde ka seda, et äh, liikmesriigid äh, on seitse aastat juba kuulanud seda, ei ole mitte midagi teinud, alates kahe tuhande viienda aasta direk- äh,, suunistest on äh, sellest juttu, aga mitte midagi ei ole tehtud, sotsiaalfondi ei ole kasutatud äh,, seda juba alates aastast kaks tuhat viis. ja seda tuleks äh, just rõhutada seal, kus äh, liikmesriikidest on juttu ja liikmesriikide kohustustest. komisjon peaks äh, jälgima seda, et see projekt ka tegelikult ellu viidaks, sest muidu ei ole tegemist mitte mingil juhul mingi Euroopa garantiiga, aitäh ähm,. Madame Cornelissen, puis Madame Stenrück. proua Cornelissen, aitäh. mina asendan siin Emilie Turunenni, kes täna kahjuks ei saanud siia tulla. ma olen väga rahul selle suulise küsimuse ja resolutsiooni tekstiga. minu arvates on oivaline, et seda asja siin käsitletakse. see on üks väheseid kordi meie mandaadi ajal, kus üks algatusraport on toonud ka kaasa selle, et komisjon on selle põhjal tegutsenud. see on üsna harv nähtus seetõttu toetan seda vägagi. mure on muidugi siin selles, et need riigid, millel on tarvis kõige rohkem noorsootööpuuduse valdkonnas tegutseda, neil napib ka fonde selleks, raha selleks, seetõttu me peame neid ka aitama. seda on siin suulises küsimuses ka öeldud. Emilia Turunen töötab teiste variraportitega selle teksti kallal edasi põhimõtteliselt esinaise ettepanek kirjutada uut, kaks uut lõiget on väga head, aga Emilia töötab selle kallal edasi. Juta Strand. aitäh äh,. algatus on väga hea ja ma arvan, et meil on vaja Äh, selleks, et äh, saata välja selge parlamendipoolne signaal. noorsoogarantii äh, eesmärgiks peab olema noorte inimeste lõimine tööturule, ähm, <clears throat> haridus ja sellele me peaksime keskenduma. liikuvusprogrammid võivad olla midagi, mis seda täiendab, aga see ei lahenda noorsootööpuuduse probleemi Euroopas ja ka vabatahtlike programmid seda ei tee sellega nooretele inimestele antakse mingi tegevus, nad saavad võib-olla mingisuguse täiendava kvalifikatsiooni, aga nad ei saa seda esimest vajalikku töökohta. ma arvan, et me peaksime minema kaugemale sõnadest ja liikmesriikidele tuleks need äh, mingisugused algatused ette kirjutada paremate äh, tavade vahetamise kogemused ja nii edasi. et ühelt poolt äh, vahetatakse äh, infot praktikate kohta, mis on toiminud, aga teiselt poolt olen ma veendunud, et äh, pärast nii pikkade aastatega vabatahtlikult noorsootööpuudusega tegelemist ei, ei õnnestu meil edasi liikuda, kui ei ole mingeid selgeid ettekirjutusi väga oluline on ka äh, kvalifikatsiooni küsimus, kui me lähme ettevõtetesse Euroopas, siis me kuuleme tihti, et noorte inimeste haridus ja väljaõpe ei ole piisavalt hea ja seetõttu on tegemist äh, algatusega, mis, äh, kui seda tõsiselt võetakse, lahendab probleeme Euroopas ja lahendab ka muide meie kvalifitseeritud tööjõu probleemi Euroopas. ma olen tööstusettevõtetest äh, kuulnud, et äh, sellesse suhtutakse väga positiivselt ja seda ka Saksamaal. aitäh, proua McIntyre ja pärast härra Uri. aitäh me oleme ju kõik ühel meelel, et noorte tööpuudus on üks suurimaid probleeme Euroopa Liidu ees praegu. aga ma ei ole päris veendunud selles, et see noorte tagatisfond ja, ja see meie resolutsioon nüüd hak-, hakkaks mingisuguseid probleeme lahendama. siin tehakse küll suuri sõnu, jah, et meil on vaja lahendada noorsootööpuuduse probleem, kõik peavad saama tööd, aga reaalsus on teistsugune mitte valitsused ja Euroopa Liidu määrustik ei loo töökohti, vaid ettevõtjad teevad seda. me ei saa ju öelda, et iga ettevõte peab võtma rohkem tööle inimesi. selliseid seadusi ei saa vastu võtta, see tekitabki mulle siin muret. Euroopa Sotsiaalfond võiks ära teha nii mõndagi selleks, et aidata noori läbi koolituse ja väljaõppe seetõttu on väga oluline, et me ei lahjendaks sotsiaalfondi, ei laiendaks selle rakendusala, sest see saab teha väga palju ka noorte tööhõive heaks, seetõttu peaksime me pigem keskenduma selle fondi puhul noorte inimeste väljaõpetamisele. üle Euroopa Liidu on neli miljonit vaba töökohta, mis tuleneb sellest, et tööturunõuded ei ole vastavuses noorte inimeste oskustega. seetõttu ma arvan, et kui me siin hakkame sekkuma tööturu tegemistesse, siis selle mõju on vastupidine kell on äh, üheksa nelikümmend viis, me oleme juba veerand tundi majakavas maha jäänud ja me ei pea, äh, eesmärgiks ei ole siin kõiki probleeme lahendada, vaid äh, selgeks saada, millise sõnumi saadame EXPO-le, meil on veel kolm sõnasoovijat, palun, et me tehke väga kiiresti, siis hakkame hääletama. härra Ori, siis proua Sinclair ja proua Jõslovetska ja nüüd, nüüdseks on siis kõnelejate nimekiri suletud. härra Üüri, palun. aitäh me tervitame seda algat-, noort, noortegarantii algatust. väga hea, et Euroopa Komisjon juhib tähelepanu sellele prog-, programmile, sellele probleemile, aga rahastamine ei ole tagatud juttu on sotsiaalfondi kasutamisest, aga töökohti luuakse ju ettevõtetes, seetõttu on hädavajalik, et Euroopa Komisjon vaataks selle ettepaneku veel kord läbi, võtaks arvesse ühtekuuluvusfondi. see on võimalus, mida paljudes, mis võib paljudes liikmesriikides toetada töökohtade loomist. noorte garantiil on mõte ainult siis, kui paremini mõeldakse läbi rahastamine äh, ja ka suulises küsimuses me peame viitama sellele, et vaja on mõelda rahastamist. proua Jaslovetska, vabandust, proua Sinclair ja nüüd ma sule, sulgen tõesti kõnelejate nimekirja, meil on teisi võimalusi selle küsimuse arutamiseks. proua Sinclair, palun. aitäh, proua esinaine. noorte tööpuudus on kohutav probleem üle terve Euroopa Liidu. West Midlandsi piirkonnas, kus, keda mina esin-, mida mina esindan, on see probleem samuti tõsine kuigi see algatus siin, kuigi sõnad on tõesti ilusad ja suured, tegelikult mingisugust reaalset lahendust kaasa ei too. minu arvates on lahendus selles, et ei tohiks väikeettevõtteid üle reguleerida, sest need ettevõtted Ühendkuningriigis näiteks loovad kaheksakümmend viis protsenti töökohtadest. ja kõik on mulle ka öelnud, ettevõtjad, et tegelikult Euroopa Liidu ülereguleerimine just tekitab probleeme, niisiis kui te soovite äh, luua paremaid tingimusi Ühendkuningriigis, siis ei tohiks lõhkuda VKE-de tegevust. Nemad annaksid tööd ka noortele. proua Jestovetska. suur tänu. me räägime siin sageli noorte inimeste väljaõppest, nendele töökohtade tagamisest ja me räägime ka noorte inimestega, ütleme, et me tahame neid aidata, aga nagu siin juba öeldud, siis valitsuste ja meie sotsiaalpoliitika asi ei ole uusi töökohti luua, seda teevad ettevõtjad. kõigepealt peaksime me leidma tagatised VKE-dele, et nemad saaksid areneda, et nad saaksid luua uusi töökohti. teisalt peame me õhutama noori inimesi olema rohkem ettevõtlikud. me oleme sellest teemast juba aastaid rääkinud aga meil on endiselt palju töötuid. seitse koma viis miljonit noort inimest ei ole, ei oma tööd ega õpi parasjagu ka midagi. me peame tagama, et haridus ja koolitus oleks kättesaadav nendele noortele inimestele, me peaksime mõtlema aga eelkõige VKE-dele, et nemad saaksid luua uusi töökohti või et noored inimesed mm, looksid ise oma ettevõtted ja looks töökohti ka teistele. Euh, aitäh kõigile kolleegidele, kes sõna võtsid, me näeme, kui tundlik teema see on ja kui oluline on, et, et tööhõivekomisjon äh, selle teemaga väga tõsiselt tegeleks. ma ei taha pikalt rääkida, sest äh, me peame ju hakkama hääletama, aga sellest hoolimata ma tahaksin vastata mõningatele märkustele, mida ma kuulsin paljudelt kõnelejatelt, et äh, avalik võim ei pea nõudma ettevõtetelt, et, et, et töökohti loodaks. Õnneks asjad ei ole nii lihtsad, õiguslik olukord äh, võib kas soosida või mitte töökohtade loomist ettevõtete, ettevõtetes ja see on just meie töö äh, eesmärk ja see, selles raamistikus ma ei arva, et Euroopa Liit äh, tekitaks probleeme, vastupidi ma arvan, et äh, kogemused, äh, mis äh, on paljudes liikmesriikides saadud, kas Austrias, Soomes, Luksemburgis või minu enda koduriigis Prantsusmaal, kus uue mm, vabariigi presidendi algatusel loodi põlvkondadevahelised Äh, lepingut, äh, siis äh, me võime näha, et noorte töö, töökohtade loomist on võimalik soosida ja meie parlamendi jaoks on oluline see, et meie resolutsiooni kaudu mida, mis tuleb vastu võtta jaanuari täiskogu istungil, saadaksime võimalikult tugeva sõnumi välja ja võimalikult selge sõnumi välja. seda enam, et mina olen teie äh, Äh, esindajaks äh, seitsmenda veebruari EBSCO nõukogul, tegemist on äh, mitteametliku kohtumisega ja ma olen juba Iiri eesi-, tulevaselt eesistujalt saanud kutse ja olge kindlad, et iga minister saab oma keeles meie ettepaneku ning seetõttu ma palun, et vastavalt otsusele, mille me töötame välja koos koordinaatoritega, esindaks muudatusettepanekuid inglise keeles äh, fraktsioonid. mul on äh, kahju, et ma panen äh, Äh, sellist töökoormuse koordinaatoritele ja palun, et äh, saadikud pöörduks oma koordinaatorite poole, et nad esitaks muudatusettepanekud koordinaatorite kaudu äh, inglise keeles üheteistkümnendaks detsembriks kella kaheteistkümneks, et selleks, et me saaksime alates kaheteist, kaheksateistkümnendast detsembrist sellega tegeleda ja ma rõhutan veel, et me ei pea kõiki noorsoo küsimusi lahendama, vaid me soovime lihtsalt EBSCO-le saata äh, sõnumi välja ja tegemist saab olema lühikese resolutsiooniga, sest äh, nagu te isegi teate, kui resolutsioon on pikem kui üks lehekülg, siis nad seda lihtsalt ei loe. ja nüüd hakkame hääletama ja hääletuste äh, raames üheteistkümnendas punktis pean ma paluma teil, et te oleksite nõus raporti ettepanekuga, mis on teile et, esitatud, tegemist on äh, siis äh, tööhõive suunistega liikmesriikidele ja teil ei ole kindlasti jäänud tähelepanuta, et tööhõive olukord liikmesriikides ei ole muutunud ja seetõttu ei ole muutunud ka tööhõivepoliitika suunised. tegemist on äh, kõige puhtama formaalse küsimusega, et me edastame need tööhõivepoliitika kuju, suunised täpselt samasugusel kujul kui siis, kui härra Üüri raporti raames need koostati. kas te olete nõus selle raporti projektiga sellisel kujul, nagu see teile on esitatud? aitäh, et te olete nõus selle vägagi formaalse protsedu-, menetlusega ja palun vabandust selle pärast. niisiis, alustame seitsmenda päevakorrapunkti hääletust, hääletame meie kolleegi Regina Pastose raportit, mis, äh, tegemist on siis algatusraportiga ja see puudutab äh, Euroopa vastastikuse ühingu statuuti, tegemist on raportiga, äh, kus me siis avaldame oma arvamust ühiselt õiguskomisjoniga ning alustame kompromiss, teile on jagatud välja ka kompromissmuudatusettepanekud aasta F-ini. ma ei saanud millestki aru, küsib esinaine. niisiis äh, artikkel üks, muudatus üks Jean-Luc Benamiasilt. raportöör on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, proua Morin Chartier, raportöör on ju poolt, mis probleem siin saab olla? proua Morin Chartier, äh, vabandust, aga mul ei ole hääletusnimekirja. ja mina ei ole ainukene, kellel ei ole hääletusnimekirja. Le... hästi, ma teen ettepaneku, et Rahvapartei siis järgib proua Pastose märguandeid. niisiis edasi me peame hääletama hiljem muudatust kaks. pärast artiklit üks hääletame kompromissi A, mille on esitanud kolm fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks langeb nüüd ära ja nüüd jõuame siis muudatuseni neli proua Sippelilt, raportöör on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viis on äh, tagasi võetud. ja nüüd hääletame muudatust kuus härra Benamiaselt. raportöör on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, artikkel viis kompromiss B kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teised muudatused langevad ära ja nüüd muudatus üksteist proua Pastoselt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaksteist proua Harkinilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? muudatus kuusteist on vastu võetud. Äh, nüüd ähm, seitseteist on tagasi võetud. seega hääletame muudatust kaheksateist härra Howitilt, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud muudatus üheksateist proua Sippelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kakskümmend kolm proua Sippelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd pärast artiklit üheksa muudatus kakskümmend neli proua Klivetilt koos suulise muudatusega, mille on teinud raportöör, kas keegi ei ole suulise muudatuse vastu, siis hääletame kahtekümmend neljat muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatus kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa on identne, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nüüd muudatus kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmkümmend kaks on identne, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatus kolmkümmend kolm langeb ära ja nüüd artikkel kolmteist, muudatus kolmkümmend neli proua Sippelilt koos suulise muudatusega, mille on teinud raportöör, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kolmkümmend viis proua Sippelilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime kolmekümmend viit, jah. kas kõik on hääletanud? Enfoncez bien vos cartes ah,. kas osadel ei ole kaarti? Äh, andke siis märku, kuidas te hääletasite, üks poolt, üks vastu. härra Jüri jääb erapooletuks, ei. kaks poolt ja kaks vastu, jah. niisiis, hääletus on lõppenud Eh, nüüd kaheksateist poolt ja kakskümmend kaks vastu. Eh, see tähendab, et ei ole vastu võetud. ja nüüd eh, läheme artikli neliteist juurde, muudatust kolmkümmend kaheksa hääletame hiljem, aga hääletame kolmekümmend seitset proua Pastuselt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kolmkümmend kaheksa härra Hauitilt, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend härra Benamiasilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend üheksa on identne, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatus nelikümmend üks härra Hauitilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus nelikümmend kaks proua Klivetilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm proua Sippelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend neli härra Benamiaselt ja on nõutud, et hääletatakse osade kaupa, seda on nõudnud sotsiaaldemokraadid, niisiis hääletame kogu teksti ilma sõnadeta point out that preserving the European social model. niisiis hääletame esimest osa, kes on poolt vastu, erapooletud, me peame kontrollima. Äh, nelikümmend, kakskümmend kuus on poolt ja viisteist vastu, nii et, et see on vastu võetud ja nüüd hääletame teist osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend viis on identne, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa. kes on poolt? kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud muudatus nelikümmend üheksa on identne, panen selle hääletusele, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd, nüüd jõuame siis soovitusteni. Eh, kompromiss E, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, proua Pastose soovitus kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud niisiis, kolmanda soovituse osas äh, siin on äh, suuline muudatusettepanek, kui keegi vastu ei ole, siis viiskümmend kaks hääletusel, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, soovitus neli, muudatus viiskümmend kolm. kas mind ei ole kuulda hästi? Euh, niisiis, muudatus viiskümmend kolm ja on äh, tehtud ka suuline muudatus raportööri poolt. kas keegi pole sellele vastu? siis hääletame viitkümmend kolme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, mu äh, soovitus viis. siin on kompromiss F, mille on esitanud kolm fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. niisiis, kompromiss F on vastu võetud, nüüd seitsmes soovitus, muudatus viiskümmend kuus proua Sippelilt, kes on poolt, vastu, era-, me peame kontrollima. niisiis, viiskümmend kuus, kontroll. Euh, tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kas kõik on hääletanud, seitseteist poolt, kakskümmend neli vastu. see tähendab, et see ei ole vastu võetud viiskümmend seitse proua Sippelilt, kes on poolt, vastu. mulle tundub, et samasugune tulemus, aga kontrollime. me kontrollime viiekümne seitsmendat. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend neli poolt, kaheksateist vastu, see on siis vastu võetud ja viiskümmend kaheksa proua Sippelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. või, või vabandust, vastu võetud. hea, et te nii valvsad olete. ja nüüd hääletame kogu teksti elektrooniliselt kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, kolm vastu, üks erapooletu. õnnitlused raportöörile. ja nüüd äh, proua Pastos, palun tehke väga lühidalt. Quand vous aurez reçu toutes Äh, kui te olete saanud kõigi Rahvapartei kolleegide õnnitlused, äh, siis tahaksin öelda ka terve komisjoni poolt, et ähm, äh, Te olite tõesti väga, väga jõuline läbirääkimistel õiguskomisjoniga, komisjoniga, kellega me koostööd teeme ning kui toimusid variraportööride kohtumised, siis äh, meie seisukoht läks läbi. Äh, äh, sest meil tõesti õnnestus tänu teile oma seisukohad maksma panna. niisiis, niisiis see on väga oluline meie komisjoni jaoks. niisiis nüüd oleme selle päevakorrapunkti ammendanud ja läheme härra Kabrnochi raporti juurde, see on kaheksas päevakorrapunkt tegemist on siis algatusraportiga keskkonnakomisjonist, mis puudutab siis Euroopa innovatsioonipartnerluste äh, rakendamist ja konkreetselt partnerlust aktiivse ja tervisliku vananemise teemal. kõigepealt artikkel üks, selle kohta on meil kompromiss A, mille on esitanud neli fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus neli Kinga Könsilt kes, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Can I ask the people in the corridor? palun, et need inimesed, kes koridoris on, ei räägiks nii valjusti ja. niisiis pärast artiklit kaks, muudatus kümme koos suulise muudatusega, keegi pole suulise muudatuse vastu, siis äh, hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatus üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaksteist härra Kastlerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss C nelja, kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kakskümmend neli proua Klivetilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend kaheksa, kontrollime kahtekümmend viit. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud üheksateist poolt, kakskümmend üks vastu ja üks erapooletu. jah, teil oli täiesti õigus, see ei ole vastu võetud. kakskümmend kaheksa nüüd Kinga Könsilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. niisiis, samale samaga vastamine. nüüd kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kolmkümmend proua Köntsilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmkümmend üks proua Jaakonsaarilt, see on kustutamise muudatus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame kompromissi E, mille on esitanud neli fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, kolmkümmend kuus proua Kantsilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, osa teist ei ole hääletanud, teeme uuesti, kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, nüüd oli tulemus selgem, vastu võetud, nüüd kolmkümmend seitse Kastlerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, nüüd kompromiss F, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, muudatus nelikümmend seitse härra Kastlerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tulemus ei ole selge, hääletame elektrooniliselt, nelikümmend seitse, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud seitseteist pool, kakskümmend kuus vastu, see on selgelt tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa Kinga Könsilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üheksa proua Klivetilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend proua Könsilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, muudatus viiskümmend kaks langeb ära ja nüüd kompromiss G, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks proua Zuberilt, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kuuskümmend kolm proua Klivetilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli, hästi-hästi kontrollime kuutkümmend kolme. Äh, niisiis, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend neli poolt, kuusteist vastu, üks erapooletu, see on vastu võetud. kuuskümmend neli Kinga Könsilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. Äh, uuesti, kes on poolt, vastu, kes on erapooletud, see on vastu võetud. kuuskümmend viis äh, proua Angelillilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus proua Haakinilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse proua Angelillilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa Kinga Köntsilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa Mariann Haakinilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend härra Kastlerilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks Kinga Köntsilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks Mariann Haakenilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm samalt autorilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja seitsekümmend neli Kinga Köntsilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame tervet arvamust elektrooniliselt, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kolmkümmend üheksa poolt, kaks vastu ja üks erapooletu. õnnitlused meie raportöörile niisiis ja nüüd meie viimane hääletus täna hommikul. see on üheksas päevakorrapunkt. tegemist on äh, kaasotsustamise raames koostatud raportiga, raporti autor on proua Morin Chartier ja see puudutab siis direktiivi eelnõu muutmist ja direktiivi teemaks on töötervishoid, tööohutus ning töötajate kokkupuuteoht füüsilist ja agentidega, teisisõnu siis on tegemist elektromagnetväljade direktiiviga. Äh, me oleme saanud siit ka keskkonnakomisjoni arvamuse ja nagu ma aru saan, soovib proua Rapti äh, sõna võtta, enne kui algab äh, arutelu. proua Rapti, teil on sõna. aitäh, teen väga lühidalt ja esimene, mida ma sooviks teha, on see, et ma soovin tänada mm, kogu südamest proua raportööri Morin Chartier'd. ta on teinud suurepärast tööd, tööd, mis nõudis väga palju äh, kannatlikkust ja rahulikuks jäämist. ma tahaksin rõhutada seda, et ähm, tegemist on väga keeruka ja tehnilise teemaga tegemist on teemaga, mis on meil kõigil südamel, mitte ainult minul või kolleeg Morin Chartier'l, vaid ka paljudel teistel kolleegidel, kellega me pidevalt äh, kõnelusi pidasime ning pärast intensiivseid äh, arutelusid, mis lõppesid eile, tahaksin ma paluda nüüd veel seda, kui see on võimalik. ma sooviks teha suulise muudatusettepaneku ja see peaks siis äh, minema lõike kaks, punkti kaks lõike kolm alla. see ei muuda sisuliselt äh, artiklit kuidagi. siin on tegemist äh, eranditega, see on äärmiselt oluline punkt, aga siin tuletatakse meelde seda, mida me pidevalt leiame oma õigusaktides äh, põhi, nimelt seda põhimõtet, et töötajaid tuleb kaitsta ja lõpetuseks ma loeksin selle inglise keeles ette. Principle of workers not being exposed above the toetab seda, et töötajad ei puutu kokku kõrgemate määradega kui piirväärtused. see muudat-, kompromiss, muudatusettepanek läheb siis edasi, nagu on ja lõpetuseks tahaksin öelda veel, et me oleme leppinud kõigi kompromissmuudatusettepanekutega ning ma tõepoolest tahaksin, äh, kui võimalik, et äh, te oleksite nõus selle suulise muudatuse ettepanekuga sellisel kujul, nagu ma selle esitasin, tegemist on tõesti raportiga, mis on väga oluline, tegemist on suurepärase tööga, mida proua Morin Chartier on teinud ja äh, väga oluline on, et seda raportit tõesti kõik toetaksid. kui see suuline muudatusettepanek läbi läheb, siis meie hääletame poolt. Äh, kui seda aga vastu ei võeta, jääme erapooletuks. ning tahaksin tänada proua äh, juhatajat kannatlikkuse eest Äh, kui see muudatusettepanek äh, täna vastu ei võeta, siis me jätame endale õiguse esitada see muudatusettepanek äh, uuesti täiskogul. aitäh ja veel kord aitäh raportöörile. niisiis, mis puudutab nüüd seda kompromissi, nagu ma aru saan, te tahate lisada mina, mina päris täpselt ei jälginud, mida te, mida te ütlesite, tõenäoliselt raportöör tegi seda Äh, kas te, äh, äh, te tahate esitada suulist muudatusettepaneku? mul on väga kahju, et te ei ole esitanud seda kirjalikult, sellepärast et siis me oleksime saanud selle kõigile välja jagada. niisi, jah, ma vabandan, ütleb proua Rapti. kas ma kordan seda muudatust? jah kus, kuhu kohta see lisandus läheb sellesse komp-, kompromissi? liikmesriigid nõuavad, et liikmesriigid nõuavad, et tööandja hoolitseb selle eest, et töötajate kokkupuude ja nõnda edasi, nõnda edasi. ja siis eh, neliteist Äh, tegemist on siis äh, teise punktiga, äh, enne teist punkti. teine punkt algab sõnadega liikmesriigid peavad nõudma, et tööandjad ja nõnda edasi ja me teeme ettepaneku sõnastada see järgmise lähtudes töötajate kaitsjate põhimõttest, töötajad ei tohi kokku puutuda väärtustega, mis ületavad piirväärtusi ja seejärel liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et või nõudma seda, et tööandjad ja nõnda edasi, nõnda edasi. Yes. Not. Gordon äh, äh lähtudes äh, ühisest, üldisest põhimõttest, et töötajad ei tohi kokku puutuda kõrgemate väärtustega kui piirväärtused ning äh, siis edasi liikmesriigid. Äh, proua Morin Chartier, tahaksin tänada proua Raptit äh, selle ettepaneku eest, aga meie oleme äh, sellise suulise muudatuse vastu. me ei ole sellega nõus me oleme pidanud kuude viisi läbirääkimisi erinevate fraktsioonidega ja me ei saa viimasel hetkel hakata selliseid suulisi muudatusi tegema. hästi Äh, läheme siis hääletama. Äh, kompromiss J, mille on esitanud viis fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kompromiss K, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, kompromiss L viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kompromiss M, kes on poolt, vast-, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, artikkel neli pealkiri, meil on muudatus üheksakümmend kaks proua Karima Tellilt, raportöör on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss N viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss O viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss Q viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel üheksasada seitsekümmend kaheksa Toomas Mannilt, raportöör on vastu, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast artiklit üheksa uus osa suuline muudatusettepanek raportöörilt, kas keegi on suulise muudatuse vastu? ei ole, seega hääletame seda suulist muudatust, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd äh, muudatus kakssada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada nelikümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast artiklit kolm lõige viis, uus Taanel, muudatus kaheksakümmend kaks langeb ära. nüüd hääletame muudatust kakssada nelikümmend kaheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend üheksa samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kompromiss R viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, artikkel üksteist, lõige kaks, muudatus viisteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, artikkel kolmteist kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, artikkel neliteist kompromiss D viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, lisad kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, lisa kaks kompromiss V viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lehekülg viisteist, lisa kolm, kompromiss kaksik V viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lisa neli kompromiss X viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt viis, muudatus kakssada kolmkümmend neli proua Moren Chartielt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kuus, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt seitse, kompromiss B, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt kümme, kompromiss C, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt üksteist, kompromiss D, ja see sisaldab siis ka Envi komisjoni muudatust neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, kaksteist äh, on keeleline muudatus, seda me ei hääleta. niisiis hääletame nüüd äh, kompromissi E, mille on esitanud viis fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss G, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nüüd äh, kompromiss H, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss I, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatus kakssada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kaheksa proua Morin Chartielt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend üheksa proua Tellilt langeb ära ja nüüd oleme hääletanud muudatused ära ja hääletame kogu raportit ja hääletus on elektrooniline kas kõik on hääletanud? nüüd on hääletus lõppenud. raport on vastu võetud kolmkümmend üheksa poolthäält, kaks vastuhäält. õnnitlused raportöörile. nüüd hääletame. üks hääletus on veel, kuhu te lähete? Donc le dernier vote. ja viimaseks hääletame õigusloomealast resolutsiooni. tegemist on õigusloomealase tekstiga. ja, ja vahel juhtub seda ka. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kolmkümmend neli poolt, kaks erapooletut. ei, nüüd on kolmkümmend viis juba poolt, kolmkümmend viis poolt, kaks vastu ja erapooletuid enam ei ole. kas teie tahtsite ka poolt hääletada? hästi, me lisame teie hääle ka niisiis kolmkümmend kuus poolthäält conditions et conformément à la décision. ja vastavalt ma pean teile äh, esitama ettepaneku alustada läbirääkimisi nõukoguga, äh, et anda äh, nõusolek võib-olla esimesel lugemisel, tegemist on meie kodukorra artikliga seitsekümmend ja koos, osalevad siis äh, raportöör, variraportöörid äh, ja esi-, naiseks on teie esinaine, mm, siis osalevad äh, Pervenš Perez, Silvano Rapti, Chartier Morang, härra Tussas ja veel mõned kolleegid ja mandaat koosneb siis täna vastu võetud tekstist ja esimene triloog toimub jaanuaris kuupäev tuleb veel koos äh, Iiri eesistujaga kindlaks määrata. nüüdseks oleme hääletamisega lõpetanud ja jõuame päevakorras punktini kümme. tegemist on äh, proua Veronika Lope-Fontanier raportiga Mm, majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta kohta tööhõivet äh, ja sotsiaalvaldkonda puudutavad aspektid ja me peame siis tegelema tööhõive ja sotsiaalvaldkonda puudutavate aspektidega siin komisjonis. tegemist on raportiga, mille osas meil on siis äh, tõhustatud koostöö, ei siiski mitte tegemist on raportiga, mille osas äh, eelarvekomisjonil on ko tõhustatud koostöö ja regionaalarengu komisjon ähm, esitab ähm, meile arvamuse, sõna on äh, proua raportööril. <coughs> Un poco explicar en qué va a consistir el, el informe, decir también ma sooviks äh, lühidalt selgitada, milles see raport seisneb meil oli tõepoolest väga vähe aega, sellepärast et me saime kahekümne kaheksandal komisjonis kätte selle majanduskasvu analüüsi ja kolleegid said äh, projekti kätte kas eile või isegi täna, nii et ma ei usu, et neil on olnud aega ennast sellega põhjalikult kurssi viia, tegemist on siis äh, parlamendi arvamusega eh, eh, Euroopa Liidu eh, sotsiaalvaldkonna ja tööhõive kohta ja me peaksime sellega tõhusalt tegelema, sest et meie roll ei vasta korraliku demokraatliku legitiimatsiooni nõuetele, me oleme saanud selle teksti, ehkki tegemist ei ole õigusloomelise raportiga, see koosneb äh, soovitustest ja lisast, seal on spetsiifilised äh, soovitused äh, ülemkogule ja ma loodan, et kui meil õnnestub üksmeelele jõuda, siis võetakse seda ka arvesse. me lähtume sellest, et olukord on sotsiaalselt ja majanduslikult äärmiselt keeruline, eelnevat, eelneval aasta jooksul on äh, olukord veelgi halvenenud, pikaajaline töötus on suurenenud, noored ei saa tööd ja osa töötajatest muutub järjest vaesemaks, suureneb ka sotsiaalne tõrjutus. Nende inimeste ähm, olukord on järjest murettekitavam. kakskümmend kakskümmend strateegia ei ole vastanud ootustele ega ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta soovitustele ja sama vähe on see vastanud meie raportis esitatud soovitustele. ma arvan, et tänase raportiga tänast raportit, selleaastast raportit on võimalik äh, parandada meie komisjoni muudatusettepanekutega mm, ja meie prioriteetide järgmisega. esimene prioriteet on Euroopa kaks tuhat kakskümmend, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta äh, soovituste elluviimine ei ole olnud piisav liikmesriikides, seetõttu on hädavajalik kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal olukorda parandada. liikmesriigid peavad võtma vajalikke meetmeid, mis on ära toodud riiklikes reformikavades kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kohta selleks, et eh, seda eesmärki saavutada. me juba mainisime noorte tööpuudust, kui ei ole piisavalt vahendeid, siis on selge, et raske on eh, kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke saavutada, see ei sõltu ainult meist. eelarvekomisjonis on samuti minu arvates vaja suuri jõupingutusi teha, teine prioriteet on töökohtade loomine struktuurireformide kaudu ja majanduskasvu toetava konsolideerimise kaudu. liikmesriigid peavad võtma meetmeid selleks, et luua töökohti ja edendada töökoht, ettevõtete loomist, erilist abi tuleb anda VKE-dele näiteks äh, rahastamisele ligipääsul või ka moderniseerimisel, seda on raportis äh, korduvalt, äh, erinevates raportites korduvalt mainitud, näiteks rohelisi töökohti puudutavas raportis, sest nende potentsiaal on suur. ning täna, kolmas prioriteet, me rääkisime täna hommikul juba noorte tööpuudusest, tegemist on suure probleemiga Euroopa Liidus, eriti minu koduriigis on äh, see muutunud äh, väga levinuks. meil on vaja edendada väljaõppeprogramme, meil on vaja noori aidata, aidata ettevõtteid äh, programmide elluviimisel, millega kergendatakse noorte suundumist väljaõppest ähm, töökohtadele, vaja on luua strateegiaid noortele, kes ei leia töökohti ja kellel ei ole vastavat väljaõpet ja ka selleks on vaja vahendeid. neljas prioriteet. paindlikumad, dünaamilisemad tööturud. me peame looma vajalikud tingimused selleks, et äh, töö, naiste ja ja puuetega inimeste ja muidu halvemas olukorras olevate inimeste osalemist tööturul edendada. tegemist on aspektiga, mida komisjoni aruandes ei ole piisavalt käsitletud, tööturud peavad olema dünaamilisemad ja paindlikumad, vaja on leida tasakaal vajalike kokkuhoiumeetmete vahel ühelt poolt, teisalt aga ei tohi me töökohtade ja sotsiaalkaitsele omistatavat prioriteetsust vähendada Äh, ma tean, et see on raske, aga me, see peab meil õnnestuma. viies punkt, äh, vaesuse sotsiaalne tõrjutus on äh, tehtud jõupingutusi selles valdkonnas, aga sellest hoolimata me ei tohi jääda loorberitele puhkama, sellepärast et vaesus Euroopa Liidus on järjest suurem probleem, kuues probleem, prioriteet, demokraatlik legitiimsus ja kodanikuühiskonna osalemine, me oleme kor-, sada korda juba öelnud, et kui me soovime, et kodanikud usuksid reformidesse, ja võetavatesse meetmetesse, eriti kokkuhoiumeetmetesse, peame me tagama demokraatliku legitiimsuse ja kaasama kodanikuühiskonda. lisaks sellele viimane punkt vaja on võimalikult äh, majanduskasvu soosivat äh, maksupoliitikat selleks, et edendada töökohtade loomist, ka siin on olulised äh, kokkuhoiumeetmed, mis on loomulikult vajalikud, aga need ei tohi kahjustada tööturgu ja sotsiaalkaitset. ma arvan, et meil oli äh, vähe aega praegu, aga ja ka muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on väga lühike, aga ma arvan, et ühiselt õnnestub meil seda raportit paremaks muuta, aitäh! esineja, aitäh! ma annan nüüd sõna Sergio Gutierrezele ja pärast teda Mariann Laakenile. Muchas gracias, senora presidenta, gracias! aitäh, proua esineja! suur tänu ka proua Fontanile selle raporti eest me üritame tõesti siin leida konsensust laua ümber. me esitame aga ka paar omapoolset muudatust ja soovi. see praegune dokument on hea alus edasise konsensuse saavutamiseks, aga oluline on uurida ka komisjoni teatist, mis minu arvates on üsna pettumust valmistav kui nüüd mõelda ka eelmise nädala kohtumisele Olli Rehniga, siis ega tegelikult see nüüd viimase paari aasta valet suunda ümber ei muuda. teatises öeldakse, et Euroopa Komisjon arvab, et praegune poliitika töötab. see on nüüd kolmas uurimus majanduskasvu kohta aga küsimus on tegelikult selles, et kus see majanduskasv siis on, me oleme kolm aastat uurinud majanduskasvu, aga tunneli lõpus valgust näha ei ole. me endiselt analüüsime ja analüüsime, aga tõhusat poliitikat välja töötatud ei ole meil on kolm peamist eesmärki. kõigepealt tagada uuesti konkurentsivõime, aga kuidas? komisjoni dokument uurib majanduslikku konkurentsivõimet, räägib sellest, et äh, palgad vähenevad ja inimeste sissetulekud vähenevad äh, kakskümmend protsenti ning samuti kaob kollektiivsetele lepingute võimalus. ja seeläbi kaotame me tegelikult Euroopa poliitik-, äh, projekti identiteedi. me peame uurima tegelikult oma tööhõivemudeleid ning samuti tootlikkust. muidu me lihtsalt valetame endale teine asi, mida komisjon ütleb, et vähendatakse mõjusid finantsturgudel. praegusel hetkel aga Euroopa riigid piiravad juurdepääsu finantsturgudele. rahastatakse küll mitmeid erinevaid finantsturgude valdkondi, kuid tegelikult see üldpilti ei paranda. ja tasakaal puudub endiselt. meile siin üritatakse ka selgeks teha, et pärast seda kolme aastat uut strateegiat räägitakse, et mõningate riikide väliskaubanduspuudujääk on nüüd vähenenud. jah, see on tõsi, import küll suureneb veidikene, aga murettekitav minu jaoks on see, et kahekümne lehekülje jooksul ei maini komisjon kordagi seda, mida riigid võiks teha selleks, et edendada sisekaubandust, sisenõudlust ja pakkumist. on ju teada, et kui Saksamaa majandus kasvaks viis protsenti, siis äh, tuleks see kõikidele meil Euroopas kasuks. komisjon räägib ka jagatud vastutusest, aga tegelikult on nii liikmesriikide vahel Euro-, kui ka Euroopa Liidus üldiselt see tasakaal puudu ning sageli sellised soovitused tegelikult toovad kaasa sotsiaalsed kannatused. küsimus on siin selles, kus on siis see majanduskasvu äh, plaan, kui kaugele on jõetud äh, pangaliidu või tulevikuinvesteeringutega. on võetud küll endale kohustusi, kuid need kohustused tuleb ka täita. komisjon peab mõistma, et Need kasinuskavad toovad kaasa tegelikult vaesuse. aga kuigi nende lähenemine on läbi kukkunud, siis komisjon seda ei muuda. räägid, see, sest ku-, kuigi see toob kaasa vähenenud majanduskasvu ja suurenenud vaesuse. räägitakse küll maksude tõstmisest, kuid endiselt peamiselt keskendata-, keskendutakse kärbetele ja inimeste sissetulekute vähendamisele. Euroopa Liit selle asemel, et kulusid kärpida, peaks ise rohkem investeerima näiteks haridusse. loomulikult on oluline kulusid vähendada aga meil on palju probleeme ka näiteks maksuparadiisides hoitavate varandustega. ja loomulikult hämmastab mind see kinnisidee siin äh, selles mõttes, et jah, eelarvekulude kärpimine justkui on ainuke võimalus, jah, seda tuleb teha, aga Äh, kui inimene peab dieeti, siis, siis tuleb ikkagi kontrollida oma kehakaalu, sest liiga kiiresti, äh, liiga palju kõhnuda pole ka tervislik. ka majandusteadlased ütlevad, et kui me tegelikult lükkaksime selle eelarve defitsiidi vähendamise kava paar aastat edasi ja rakendame ellu täielikult ka selle kuuspaki, siis me säästaksime kokkuvõttes kaheksa miljardit eurot. see oleks osa meie kasvustrateegiast, ma ei mõista seda ähm, kinnisideed, et pidada kinni sellest väga rangelt, rangest äh, ajakavast, mis me oleme paika pannud. raportis mainitakse ka seda kuldset reeglit, et tuleb vahet teha olulistel investeeringutel, näiteks äh, haridusse, ning äh, teiselt poolt e-, e-, eelarve puudujäägi vähendamisse. lõpetuseks tuleb tunnistada, et ma nõustun paljude asjadega, mis on kirjas tööhõive peatükis. siin komisjonis oleme me juba aastaid öelnud, et läbi oma paljude raportite ja uuringute sedasama, aga tegelikult me ei täida inimeste ootusi, me ei lähe üle sõnadelt tegudele. me teeme poliitiliselt lihtsalt suuri sõnu. meil on vaja rõhutada seda, et et, et me tegelikult ei tea ju, mis iga-aastaselt äh, liikmesriikide tööhõivekavades toimub, meil on äh, olemas ainult need üldised numbrid, mis näitavad, et miljonid inimesed on töötud. me peame vaatama ka, milline olukord on avaliku sektori teenustel, mille kulud on kasvanud praegu kuuskümmend protsenti. me peame keskenduma äh, Äh, praktikandikohtadele, pik-, pikema perspektiivi äh, kutseõppele, prioriteerima töökohtade loomist, eriti noortele meie sotsiaalfondid, äh, sotsiaalfond peaks olema natukene nõudlikum spetsiifiliste eesmärkide täitmisel, samas tuleb aga eraldada rohkem ressursse sest meie fondid on ju ajaloolised juba. praegusel hetkel aga me ei saa öö, tegutseda nii edasi, nagu me läbi ajaloo oleme seda teinud, me peame leidma uusi lahendusi ning olema ka enda suhtes nõudlikumad. Need on minu peamised mured komisjon väidab, et tööturule keskendumine on ainuke võimalus kriisist väljuda. see viimane fraas aga on väga murettekitav, kus öeldakse, et on vältimatu vähendada, vähendada praeguseid traditsioonilistele lepinguid, see puudutab siis neid kollektiivlepinguid tegelikult, see standardne kont-, leping äh, see fraas tekitab mulle muret. ma toon ühe näite. vabandust, et ma nii kaua aega kulutan. me oleme muutnud seda süsteemi panganduse me oleme muutnud ka hüvitiste süsteemi, nii et kui inimesed kaotavad oma töö, siis nende hüvitised on väiksemad Hispaanias näiteks pangandussüsteemis inimesi vallandatakse peaaegu ilma igasuguse kompensatsioonita, aga pankade juhid saavad endiselt palju kompensatsiooni ja seda riigilt ning see on kokku miljoneid eurosid väärt. see on vastuvõetamatu. kui me räägime siin süsteemi paindlikumaks muutmisest või kollektiivlepingutest, siis siin näiteks üritatakse ähm, pärssida ka inimeste õigust streikida, mis on väga murettekitav. samuti nagu on murettekitav see, et sotsiaalkindlus väheneb ning pensioniõigused pannakse üksikisikute õlgadele. kui me räägime praktikandi kohtadest noortele inimestele, siis me peame rääkima ka töökohtade kvaliteedist, mis on hädavajalik. niisiis, kokkuvõtteks on see hea, see raport hea alguspunkt aga me ei ole selle strateegiaga päriselt nõus, meil on vaja uurida veel seda strateegiat ning tagada, et ka kodanikud seda strateegiat usaldusväärselt peaks. proua Harkin. siis proua Kornelisson. suur tänu, proua esinaine. minu kaks kolleegi on suurem osa juba ära öelnud, ega mul midagi eriti lisada ei olegi. paar kommentaari siiski. kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle töö eest, kahjuks ma sain selle raporti kätte alles täna hommikul, ma kiiresti sirvisin selle läbi, aga see tundub olevat üsna põhjalik. nagu kolleeg, eelkõneleja, soovin ka mina siia nüansse lisada, aga tänud siiski. ma nõustun nende kolme peamise sõnumiga, need on tugevad ning võib-olla lõiget kolm tuleks isegi veel rohkem tugevdada, aga ma olen teie märkustega üldiselt nõus. Te räägite jällegi asjaolust, et praeguseid eesmärke Euroopas pole täidetud, näiteks kakskümmend kakskümmend eesmärke, ning räägite ka Euroopa fondide lisandväärtusest. ma nõustun sellega, kui te ütlete, et e, liikmesriigid peavad kehtestama tööhõivekavad siseriiklikult ning keskenduma töökohtade loomisele, kahju, et seda pole siiamaani juhtunud ja nagu kolleeg ütles, meil tegelikult on üldpilt olemas, aga siseriiklike äh, statistikat puu ei ole. eelmisel nädalal kohtusime me äh, volinike Andori ja Reiniga iga-aastase majanduskasvu analüüsi asjus ning kogu see asi oli minu arvates üsna masendav. tõendeid selle kohta napib, et meie poliitikad töö-, toimivad. teatud valdkondades nad toimivad, teistes aga mitte. kui vaadata nüüd seda kasinuspoliitikat eraldi, siis terves reas liikmesriikides on võlakoorem tegelikult suurem kui ennem kasinusperioodi. niisiis äh,, alguses küll kärbitakse, kuid siis libisetakse jälle tagasi, sest majandus ei kasva, nii, misläbi oleks võimalik tegelikult võlamäära äh, võrreldes SKP-ga vähendada. loodetavasti komisjon ja ka parlamendi eh, eh, toetusel üritab eh, rohkem seda lähenemist nüansseerida, ma ei ütle, et suunda tuleks täielikult muuta, aga võib-olla ajakava võiks olla paindlikum, tuleks leida mingisuguseid alternatiivseid lahendusi, loobuda kinnisideest kasinuse valdkonnas on küll teisi lähenemisi jah, aga kõige südames on ju see kasinus. me peaksime mõtlema, kuidas olukorda muuta, et anda tõesti pro probleemides olevatele liikmesriikidele võimalus nendest välja rabeleda. eile ma ei tea, paljud teist seal kohal olid, aga ma osalesin puuetega inimeste konverentsil. ja oli südantlõhestav kuulata, mida nendel inimestel oli öelda. ning see ei puuduta ainult liikmesriike, kus on võetud tarvitusele suuri kasinusmeetmeid, vaid ka teisi liikmesriike. inimesed rääkisid sellest, kuidas äh, nende äh, toetusi on üleöö poole võrra vähendatud, neil puudub igasugune sõltumatus. ja meil on vaja võtta seda ka arvesse oma tegevuses. ma nõustun teiega eriti, mis puudutab lõikeid kakskümmend viis ja kakskümmend kuus kus te räägite sellest, et eelarve konsolideerimine peab küll jätkuma, aga see, see tegevus peab olema proportsionaalne ning kasvusõbralik. kui me leiaksime siin mingeid uusi ideid veel, siis sellest oleks ka palju kasu ning seda, neid mõtteid tuleks levitada kõikides liikmesriikides. lõpetuseks nõustun vägagi sellega, mida te ütlete oma viimases lõikes, kus te räägite demokraatlikust järelevalvest ning eh, omanikutundest. kõikides liikmesriikides, er-, eriti mõnedes, on inimesed järjest rohkem võõrdunud Euroopa Liidust ja sellest, mida siin ette võetakse, sest kodanikud näevad ainult ajalehe pealkirju. seega meie parlament ja liikmesriikide parlamendid võiks mängida nähtavamat rolli, et kodanikud äh, sa-, näeksid, et nende elul on suurem side sellega, mida ka meie siin üritame teha. suur tänu! aitäh, proua Kornelissen. ja siis proua Zuber. suur tänu, proua esinaine. alustuseks tahaksin tunnustada raportööri selle eest, et nii põhjalik raport on koostatud nii lühikese aja jooksul. ma mäletan, kui keeruline oli eelmise, eelmine kord õigeaegselt selline dokument koostada, minu arvates olete te hästi hakkama saanud. samuti oli see töö väga oluline, sest seeläbi saime me pidada põhjaliku arutelu praeguse kriisi ning äh, üle ning selle üle, milline lähenemine peaks olema nii Euroopa kui liikmesriikide tasandil, et kriisist välja rabeleda. paraku suur osa meie, äh, meie tööst, suurt osa meie tööst äh, iga-aastase majanduskasvu analüüsi ning Euroopa poolaasta asjus ei võetud arvesse komisjoni ja nõukogu poolt, kui nad visandasid seda tööd, mida meie tööturgudel tuleb lähiaastatel ette võtta. minu arvates nad eksivad. ma olen rahul ka selle raporti vormiga, mis on erinev eelmise aasta omast. me sunnime vähemalt Euroopa Komisjoni sellele reageerima, see, seekord otseselt kuigi nad tegelikult eriti ei soovi võtta arvesse seda, mida parlament on otsustanud või soovitanud. seega sundigem neid reageerima. ma olen rahul sellega, et Euroopa kakskümmend kakskümmend on nüüd oluline prioriteet siin raportis. ja märgitakse ära, et, et tegelikult me ei ole jõudnud eriti lähedale selle eesmärkide täitmisele, pigem oleme me äh, kaugenenud, tööpuudus on suurenenud, vähemalt kolm miljonit lisavaest on Euroopa Liidus, selle asemel, et kakskümmend miljonit neid vähem oleks. eelarve äh, teadus- ja arendustegevusele oleks oluline, on vaja investeerida ju innovatiivsetesse lahendustesse, on kahe silma vahele jäetud ka meie keskkonnaeesmärgid, ei looda rohelisi töökohti. ja tundub, et Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia, sellest isegi ei räägita enam eriti. tundub, et arvatakse, et see Euroopa kakskümmend kakskümmend on väga tore, kui majanduses kõik korras on, aga nüüd on see peatatud seniks, kuni olukord paraneb. meie arvates see nii ei peaks olema, Euroopa kakskümmend kakskümmend peaks olema meie kriisist väljumise tegevuse südames. seeläbi saab luua uusi töökohti näiteks rohelises sektoris seega ma olen väga rahul, et, et antud küsimust rõhutatakse. siis eh, parlamendi ja kodanikuühiskonna kaasamisest võiks natukene tugevamalt rääkida, ma esitan ka sellekohaseid muudatusettepanekuid. aga muidu väga hea töö, suur tänu! Madame Tsubar, et puis ensuite je dirai un petit mot avant de donner la parole à la Commission. Est-ce qu'il y a d'autres orateurs qui souhaitent... siis ma räägin ise natukene. kas keegi soovib veel sõna? nii et ma sulen nüüd kõnelejate nimekirja ja annan sõna proua Zuberile. Um, eh, eu não, ainda não tive a oportunidade uh, de, de ler eh, o, o documento que, que elaborou, porque chegou ontem à noite. ma ei jõudnud teie raportit lugeda, sest ma jõudsin alles eile kohale aga ma kuulasin väga tähelepanelikult, mida te rääkisite ja mulle torkas silma üks asi, mida te ütlesite ja ma üritan nüüd tõesti aru saada, kuidas seda tuleks praktilis-, praktikas ellu viia, aga mul on sellega raskusi ikkagi. ja see puudutab nüüd järgmist lauset. Te ütlesite, et eelarvete konsolideerimist tuleb läbi viia äh, pidades silmas majanduskasvu. aga see, mida ma tegelikkuses näen, on, et äh, eelarvete konsolideerimisel on ju konkreetne tähendus. ja ma nägin seda muidugi äh, minu äh, koduriigi tausta arvesse võttes, seal tegeldakse üsna tugevalt eelarve konsolideerimisega, see on vägagi tunnetatav. see oli kirjas ka Troika memorandumis ja minu riigis on see tähendanud eelkõige kahte asja. tööhõive vallas on väga paljud inimesed kaotanud töökoha, vallandatud ja mm, töötajate palgad on äh, vähenenud palgad külmutati, toetavad meetmed, näiteks äh, puhkuserahad, kas kärbiti või jäeti üldse ära nende maksmine? ka avalikus sektoris äh, tuleb vallandada järgmiseks aastaks äh, viiskümmend protsenti töötajatest. see on suurim äh, Äh, suurim vallandamine meil, see, seda tähendab siis see konsolideerimine. eile ma kuulsin äh, ühte uudist, kus öeldi, et alates septembrist äh, Portugalis on jaekaubanduse maht vähenenud viis koma, neli koma viis protsenti see tähendab see, seda, et äh, inimestel ei ole raha, kui neil, kuna neil raha ei ole, nad seda ka ei kuluta, kuna nad raha ei kuluta, siis tähendab see seda, et iga päev öö, äh, pannakse kinni väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ja minul on tõesti raske aru saada, kuidas need kaks asja peaksid kokku sobima. sõnad on ju, kõlavad ju hästi, aga äh, tegelikkuses on kõigel oma tagajärg. me teeme muudatusettepanekuid, ka mina teen muudatusettepanekuid ja üks minu muudatud, muudatusettepanekutest äh, kõlab, on suunatud vastu sellele ähm, lausele ja ma tõstatan siin palkade ja äh, pensionide äh, küsimus äh, ja mitte ainult sotsiaalse ähm, õigluse äh, saavutamise e-, e-, eesmärki silmas pidades, vaid selleks, et majandus, majandust dünaamilisemaks muuta ja ma loodan, et te võtate minu muudatusettepanekuid ka arvesse, aitäh! Euh, ma tahaksin raportööri tänada ja öelda veel kord, ehkki ma arvan, et kõik äh, kolleegid, keda see arutelu huvitab, on niigi teadlikud, kui oluline see tegevus on ja et komisjonist oleks mõistlik võtta meie äh, ettepanekuid arvesse, lõpet-, äh, muuta ka pealkirja, sest me näeme, et komisjon arvab, et et tegemist on iga-aastase majandus kasvu analüüsiga, aga kui me vaatame e, kasvuprognoose, mille on koostanud komisjon, e, OECD, IMF e, ja sõltumatuid majanduskasvu analüüse, mida on koostanud erinevad äh, organisatsioonid, muuhulgas ka minu fraktsioon, siis ma palun, et kolleegid äh, tutvuksid selle dokumendiga, ma ei tea, kas te kõik olete sellest teadlikud, aga Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon, nagu te võib-olla olete tähele pannud, on äh, lasknud kolmel äh, sõltumatul organisatsioonil, instituudil koostada sõltumatu analüüsi, meil on sõltumatu majanduskasvu analüüs endal ja see on põhimõtteliselt täpselt see, mis peakski olema minu meelest iga-aastane majanduskasvu analüüs, et äh, tegemist on äh, olukorra analüüsiga ja üks probleemidest, mis meil on äh, detsembri ülemkogu ettevalmistamisel, mis toimub järgmisel nädalal, on see, et praegu institutsioonilises plaanis ja sisuliselt me näeme ainult ühte strateegiat, millega, mida ellu viiakse. tegemist on strateegiaga, mis tähendab, et föderalism väheneb ja aga tegelikult mm, ei mõtle komisjon nendele strateegiatele, mis võimaldaks meil tõesti edasi liikuda tegemist on siiski sellise fed-, föderalismi vormiga, mida mina ei toeta, ehkki ma iseenesest olen väga föderalistlikult meelestatud. ja sisuliselt me näeme seda selles majanduskasvu analüüsis on tehtud komisjoni poolt ettepanekuid luua sellised nii-öelda lepingud, et on äh, iga-aastane tegevuskava ja siis äh, see kõik ähm, käiks siis äh, suurema, oleks siis suurema lepingu osa, mis, mille üle teostaks kontrolli Euroopa Komisjon. me teame, et liikmesriigid on teinud vigu, nad on peitnud ennast euro taha selleks, et jätta tegemata reforme, mida nad oleksid pidanud teinud ähm, komisjoni seisukohast vaadates tundub, et on kaks mõõdet, mida selles arutelus absoluutselt arvesse ei võeta, üks on sotsiaalne mõõde ja kui me vaatame majand-, iga-aastast majanduskasvu analüüsi, siis see koosneb tervest hulgast ilusatest sõnadest, kõik see, mida me oleme öelnud noorte tööpuuduse kohta, eh, on kajastatud ka mõtet, et äh, inimkapitali investeeringud on äärmiselt olulised ja et riigipõhised ähm, soovitused äh, peavad äh, ka sellega tegelema, me peame seda toetama. Teie raport on äärmiselt oluline selleks, et liikuda kaugemale, et rõhutada seda punkti, aga minna veelgi kaugemale sellest ja selleks, et edasi minna, siis ma arvan, et äh, sotsiaalset mõõdet ei ole komisjonis äh, piisavalt arvesse võetud, ma arvan, et äh, TG Finni kaal on järjest suurem ja see muutub järjest hullemaks ning viimane aspekt, sellest rääkisid ka teised enne mind, see küsimus puudutab tasakaalu selleks, et võtta arvesse eh, riikide erinevusi. Eh, kui Euroopa tasandil on meil vaja selget eh, ülevaadet olukorrast üldiselt, aga pärast seda on meil vaja ka riigipõhiselt asja vaadata ja kõigile ei saa anda samasuguseid soovitusi. meil on tegemist makromajandusliku tasakaalustamus, tasakaalustamatusega, mille vastu me peame võitlema ja komisjonil on äh, minu meelest liiga ühekülgne nägemus, ta toetab mõningaid äh, liikmesriike, kus äh, keegi enam ei üri-, julge rääkida karistustest, vaid räägitakse moraalsest kahjust ja põhimõtteliselt on tegemist ikkagi sama asjaga. see oli siis minupoolne panus sellesse arutelu ja ma tänan veel kord meie raportööri, komisjoni esindab härra Laurent Garcia või siis härra Angstedt. ma ei tea, kes teist sooviks sõna võtta. aga igal juhul on teil sõna. Good morning, Santiago Loranca, DJ Employment um,. First of all, thank you, madam chairman. Santiago Loranta, tööhõive peadirektoraadist, suur tänu kõigepealt äh, selle eest, et andsite mulle võimaluse paar sõna ka selles arutelus öelda. me hindame väga kõiki siin tehtud kommentaare see, et komisjon võttis vastu ja avaldas nüüd iga-aastase majanduskasvu analüüsi, see toimus äh, üsna ebameeldivas kontekstis, üldiselt on majandus, tööhõive ja sotsiaalne olukord liikmesriikides halvenenud ja seda on, peegeldasid üsna hästi ka komisjonisisesed arutelud selle iga-aastase majanduskasvu analüüsi asjus selge on see, et nagu ma ütlesin, olukord on keeruline, aga ka üsna mitmekesine. üldiselt pilt halveneb, aga kasvumäärad on üsna erinevad, mõnel puhul on negatiivne kasv suurem, tööturu olukord on ka üsna erinev mida võib päris hästi näha erinevatest tööpuuduse määradest erinevates liikmesriikides. ning meie tööhõive raportisse on see lisas ka sisse kirjutatud. mitmeid kordi on juba mainitud täna ka eelarve konsolideerimise küsimust ja äh, võimalikku manööverdamisruumi liikmesriikide jaoks siin. olukord on praegu selline, et seda mitmekesisust mõjutavad kak-, see mitmekesisus mõjutab kahte olulist aspekti, esiteks see mm, äh, manööverdamisruum ning finantsvõime, võimenduse vajadus liikmesriikides nii avalikus kui erasektoris. eelarve konsolideerimine on üks olulisemaid prioriteete koos majanduskasvu taastamisega, sest need on kaks peamist tingimust olukorra paranemisel. komisjoni arvates on meil vaja diferentseeritud lähenemist eelarve konsolideerimisele, liikmesriikidel on vaja erineval mo-, erinevas koguses manööverdamisruumi, seda on võetud ka arvesse komisjoni arvates seega tuleks diferentseerida seda manööverdumisruumi eelarve konsolideerimisel. me arvame ka, et mitmed elemendid peavad alles jääma eelarve konsolideerimisse. komisjon on välja tuunud olulisemad aspektid, nagu näiteks haridus ja, ja teadus ning tööhõive poliitika puhul tuleb eelkõige tagada tõhusus, samuti äh, tööturgudel, samuti tõhusus äh, meie sotsiaalkindlustuses, eriti mis puudutab haavatavamaid elanikkonnarühmi. nüüd need kommentaarid, mis puudutasid liikmesriikide tööhõivekavasid, me teame neid küll, käesoleval aastal ähm, äh, juba äh, ar-, arvati, et töö, töö äh, majanduskasvukavad on samad, mis tööhõivekavad, kuid nüüd me soovime saata liikmesriikidele suuniseid ka selle kohta, millised, mis aspektid peaksid olema kajastatud tööhõivekavades liikmesriikides. mõningaid asju siin mainiti võtmeprioriteetidena, eilsed komisjoni ettepanekud näiteks, mis olid seotud selle noorte tööhõive paketi ja noorte äh, garantiiga ja, ning ka riigipoolse tööhõivega on seotud teie kommentaaridega. siin on vaja leida tasakaal selle vahel, et ühelt poolt tuleb kaitsta sotsiaalsüsteeme, äh, eriti mis puudutab haavatavamaid elanikkonnarühmi see on komisjoni jaoks väga oluline. eriti, mis puudutab äh, eelarve konsolideerimise üldist konteksti. ma lõpetaksin siinkohal, aga ma olen valmis raportööriga äh, edasist koostööd tegema ning äh, selgitama, mida, kõike seda, mis on segaseks jäänud. aitäh sõna proua raportööril! Merci, madame la president uh,. Quiero dar las gracias a to-. aitäh. ma tahaks tänada kõiki variraportööre, tänada ka komisjoni äh, äh, sellest, et on valmis dialoogi pidada, ma ei hakka siin nüüd kõigile üksikult äh, vastama, ma arvan, et parem on, kui see raport kõigepealt rahulikult läbi lugeda äh, ja ma arvan lisaks sellele, et igal juhul tuleks jõuda konsensusele, kui soovitakse, et äh, meid ka kuulda võetaks, siis on meil vaja äh, korralikku häälteenamust ja seetõttu me peaksime omavahel kokku leppima tekstis, mida on võimalik vastu võtta suure häälteenamusega ja siis on äh, meie ignoreerimine raskem, aitäh! aitäh ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, samuti äh, sama lühike nagu teie raporti projekti esitamise tähtaeg, sellepärast et muudatusettepaneku e-, ehitamise, esitamise tähtaeg on kahe, kolmeteistkümnendal detsembril kell kaksteist. me arutame neid kaheksateistkümnendal detsembril ja hääletame teie raportit nel-, neljateistkümnendal jaanuaril meie komisjoni erakorralisel koosolekul Strasbourgil täiskogul hääletus on ette nähtud neljandast seitsmenda veebruarini äh, ja vahepeal on kahekümne kaheksandal jaanuaril toimunud äh, alanud Euroopa Parlamendi nädal, millele ma tähe, liikmete tähelepanu juhiks, äh, sest tegemist on väga olulise kohtumisega selleks, et äh, et äh, organiseerida arutelu, mis puudutaks neid küsimusi meie kolleegidega liikmesriikide parlamentides. nüüd me jätkame üheteistkümnenda päevakorrapunktiga. tegemist on minu raportiga. vabandust, tegemist on siiski kaheteistkümnenda päevakorrapunktiga, tegemist on minu raporti projektiga, mis äh, puudutab lipuriigi vastutust äh, ja see puudutab äh, direktiivi kaks tuhat üheksa kolmteist EÜ järgimist, millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu sõlmitud kokkulepet kahe tuhande kuuenda aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa kuuskümmend kolm EÜ. ja selle raporti projekti kohta olen ma saanud kaheksa muudatusettepanekut ja ma varsti räägin, milline on minu seisukoht peamiseks raskuseks selles valdkonnas on äh, mitte meretöönormide konventsiooni tõlgendamine, vaid äh, selle ellurakendamine Euroopa Liidu territooriumil, võttes arvesse Euroopa Liidu pädevusi ja liikmesriikide pädevust. ning juriidilisest perspektiivist üks peamistest uuendustest, mis selle meretöönormide konventsiooniga loodi, on see, et sõltumata selle konventsiooni ratifitseerimise astmest, kui äh, toimub äh, inspe-, äh, ülevaatus, kui inspektorid tulevad laevale, siis võib ähm, Äh, neid äh, inspektsioone läbi viia sõltumata sellest, kas lipuriik on äh, konventsiooni ratifitseerinud. võttes arvesse reaalset kontrollide läbiviimise võimekust, me näeme, kuivõrd kasulik see konventsioon võib olla, aga probleemiks on see, et nende kontrollide läbiviimine praegu ei ole Euroopa Liidu pädevuses, vaid liikmesriikide pädevuses äh, see käib nii konvent-, nii kontrolli kohta kui, kontrolli läbiviimise kohta kui sertifikaadi väljastamise kohta, mis peaks selliste kontrollidega kaasnema. nõukogus on tegemist teemaga, mille suhtes liikmesriigid on äärmiselt otsustavalt meenestatud ja kui ma vaatasin äh, muudatusettepanekuid, siis on terve rida muudatusettepanekuid, näiteks kolm, äh, kolmelt ähm, Äh, autorilt Philippe de Backer, Philippe Benjon, äh, Gesine Meissner. Äh, tegemist on muudatusettepanekutega kuuskümmend neli, kuuskümmend viis, kuuskümmend kuus, kuuskümmend seitse. Need puudutavad liikmesriikide üleskutsumist selleks, et nad oma pädevust teostaks. meil on järgmisel nädalal kohtumine, ma vaatan muudatusettepanekud läbi ja loodan, et meil õnnestub praegu, praegused probleemid ületada nende abil. ja et kui meil võimaldab niimoodi saavutada selline läbirääkimiste positsioon, mis võimaldab meil praegust vastuolu ületada, siis ma olen nende muudatusettepanekutega meeleldi nõus aga vaja on, et me selle muud-, ette, eesmärgi saavutaks, sest et muidu me peame mingit, ähm, mingi alternatiivse teksti välja töötama, mis võimaldaks meil oma seisukohti kaitsta ja ületada neid juriidilisi takistusi, mis praegu meie ees on. üks muudatusettepanekutest, mida ma mainisin, teeb ettepaneku äh, panna paika kontrollide vahe jaoks miinimum äh, aeg, mulle tundub, et see on hea ja kasulik panus, ehkki, sest praegu ei ole seda tekstis äh, paika pandud, tegemist on äh, muudatusettepanekuga kuuskümmend kuus, muudatusettepanekud, mille on esitanud kolleeg Juta Steinrück, on esitatud samas vaimus tegemist on liikmesriikide mobiliseerimisega, et nad hakkaks täitma oma kohustusi ja see võib samuti olla väga kasulik muudatusettepanek, aga siiski minu jaoks äh, muudatusettepanek kuuskümmend üks, kus on ette nähtud randevuu klausel, et see on äärmiselt oluline. sest tuleb tagada see, et liikmesriigid seda konventsiooni rakendaks äh, vastavalt oma kohustustele, ma loodan, et ma katsin kõiki aspekte ja kuulan nüüd kolleege, kes soovivad kommenteerida selle raporti projekti ja esitatud muudatusettepanekute erinevaid aspekte. Philipp Pinning, palun. aitäh! aitäh, ma lihtsalt Äh, loen ette härrade Bakkeri sõnavõttu, tema on meie äh, äh, variraportöör, aga ta ei ole veel siia jõudnud. niisiis, ma lihtsalt loen ette, mida ta on kirjutanud. kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri selle raporti eest. muudatusettepaneku ei ole, ei ole palju, mina esitasin siis mõned koos härra Benjani ja Meissnerina. tema on variraportööriks transpordikomisjon. meie arvates on komisjon teinud väga hea ettepaneku Äh, ma arvan, et nad konsulteerisid ka erinevate sidusrühmade ja sotsiaalpartneritega, enne kui nad ettepaneku tegid. me peame äh, suhtuma sellesse kahe tuhande üheksasada aasta direktiivi kolmteist äh, niimoodi, et neid tuleb ellu rakendada ja me ei tohi hakata üle võtma teisi asju meretöönormide konventsioonist ja tooma neid Euroopa Liita, Liidu õigustikku meie loomulikult toetame komisjoni ettepanekud ning soovime, et need lisanduvad punktid oleksid miinimumini. Äh, mul on mõned muuditu-, muudatused sertifitseerimise kohta, äh, nimelt äh, tahaksin neid viia rohkem vastavusse komisjoni ettepanekuga. Euroopa Liidul ei ole õiguslikku alust, mille alusel sertifitseerimisnõudeid kehtestada. Need nõuded tuginevad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni poolt kehtestatud meretöönormide konventsioonist Äh, komisjon aga sellest, äh, seega äh, see, need sammud, mida komisjon praegu on astunud, ei anna meile õiguslikku alust nüüd kaebuste esitamise menetlus part-, pardal on direktiivis juba kirjas ja selle kordamine teises direktiivis ei ole just hea näide paremast õigusloomest ja suuremast läbipaistvusest ja selgusest ja seetõttu kutsuksin oma fraktsiooni mitte üles toetama raportoripöörseid lisandusi. Äh, nüüd tööjõu vahendamise äh, kohta ma ei esitanud muudatusi, aga ma kutsun oma fraktsiooni üles hääldama äh, rapor-, hääletama raportööri muudatusettepanekute vastu minu arvates on kohan-, ei ole kohane üritada laiendada seda äh, ulatust kaugemale, kui lipuriigil on lubatud. Äh, siin on äh, väga palju selliseid asju, mis on ainult lipuriigi pädevuses ja sellega ma lõpetan. aitäh! aitäh, kas on ka teisi sõnasoovijaid? kas keegi komisjonist soovib sõna võtta? jah, palun. aitäh, Kristiine äh, Berg äh, DJ Movie'st. Äh, kõigepealt tahaksin öelda, et ähm, mere, meremehed on tõesti praegu väga kurvad selle õnnetuse üle, mis eile aset leidis, võib-olla olete me-, meediast juba lugenud, suur kaubalaev põrkas kokku teise laevaga äh, Põhjamerel kuusteist meremiili äh, Rotterdamist eemal ning äh, antud hetkel me ei ole veel leidnud seitset meeskonnaliiget pääste ja otsingu äh, Äh, operatsioonid on äh, käimas. me oleme äh, õnne, meil on õnnestunud päästa õnnetuse toimumise hetkest keskööni umbes kolmteist inimest, aga olukord ei ole kuigi paljutõotav, sest et tingimused merel on üsna kehvad. niisiis loomulikult me praegu mõtleme ja ka ase, asepres-, komisjoni asepresidendi Kallase mõtted on nendega, kes on endiselt kadunud ja see õnnetus ja, ja asjaolu, et selliseid õnnetusi juhtub kogu aeg, heidab olulist valgust paljudele tingimustele, millel tuleb silma peal hoida, kui merd sõidetakse ja töötingimused on kahtlemata üks väga oluline element. me leiame, et meretöönormide konventsiooni Äh, sõlmimine kahe tuhande kuuendal aastal ning kokkulepe, mille sotsiaalpartnerid saavutasid ja mis on sees direktiivis kaks tuhat üheksa kaldkriips kolmteist, kaldkriips EÜ on väga oluline ning seetõttu komisjon on üritanud siis äh, välja töötada jõustamissätteid, mis puudutavad äh, lipuriikide ja sadamariikide kohustusi ja seda selleks, et, et Euroopa Liidu seadused oleksid siis kooskõlas järgmise, kui järgmisel suvel jõustub meretöö normide konventsioon. ma tahaksin teid isiklikult tänada kõigi nende muudatusettepanekute eest, mida te olete esitanud. me peame aru saama, et äh, komisjoni lähenemine on fundamentaalselt erinev, meie oleme üritanud jõustada seda, mis on sotsiaalkokkuleppes Äh, ja äh, ma toetan seda avaldust, mille üks variraportööridest just ette luges. me äh, leiame, et meretöö normide konventsioon tuleks jõustada. aga me peame saavutama siin kokkuleppe ka nõukoguga ning tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et et selles konventsioonis on terve rida elemente, mille, äh, millele jõustamissätete äh, leidmisega oleks meil raskusi ähm, näiteks need, mis puudutavad äh, tööjõu, vahe, tööjõudu vahendavaid riik, riike, Äh, siia tuleks sisse teatud ekstraterritoriaalsuse aspekt. me peame arvestama sellega, et tänapäeval meeskonna töölepingud ja, või mõne, mõnede meeskonnaliikmete töölepingud võivad olla seotud siis kas äh, lipuriigiga või mõne teise riigiga ja, või, või ka selle, selle riigiga, äh, mille resident see meremees on. nii et, et ähm, nende jõustamissätete koha pealt me peaksime tõesti mõtlema, et millisel moel Euroopa Liit tahab jõustada eh, meretöönormide konventsiooni eh, ellurakendamist eh, näiteks kolmandate riikide kodanike puhul. meie oleme valmis seda uurima hakkama me võiksime mõelda välja mingi sertifitseerimise, inspekteerimissüsteemi Euroopa Mereohutusameti kaudu. näiteks äh, me oleme seda teinud äh, hariduse vallas. Äh, me võiksime kasutada ka muid konventsioone. me võiksime saata siis Mereohutusameti siis kolmandatesse riikidesse Äh, uurima siis, mis toimub nendes koolides, kus koolitatakse meremehi Euroopa Liidu laevadele, aga see on väga suur ettevõtmine ning komisjoni poole pealt meile tundus, et me ei ole veel valmis selliseks ettepanekuks ning äh, me ei tahtnud lipu- ja sadamariikidele äh, kehtestada kohustusi Euroopa Liidu tasandil siis, kui see meretöönormide konventsiooni jõustumine peaks viibima me tahaksime välja töötada ikkagi sellist süsteemi, mis oleks äh, jõustamiskõlbulik. Äh, jah, äh, häid kavatsusi on palju ja me jagame neid, aga väga raske ja delikaatne teema on see, siin tuleb just nimelt see territooriumi väline rakendamine kõne alla ning komisjon lihtsalt vajab rohkem aega, et neid võimalusi uurida. ja veel üks teine punkt, millel tahaksin peatuda Äh, võimalik topeltsertifitseerimine, meie ei näe selles mingit kasu, me ei näe mingit kasu sellest, et liikmesriigid hakkaksid välja andma täiendavaid sertifikaate, äh, mis oleks seotud siis direktiiviga kaks tuhat üheksa kaldkriips kolmteist, kaldkriips EÜ meil on vaja luua võrdsed tingimused kõigile ja sadama eh, peab kontrollima kõiki laevu, mis sellesse sadamasse tuleb ja peavad tegema seda siis tuginedes sellele sertifik-, sertifikaadile, mida kõik eh, mereriigid kasutavad niisiis eh, paljud muudatusettepanekud on meile täiesti vastuvõetavad ja ma olen kindel, et ka nõukogu jaoks me võime leida sellise lahenduse Äh, mis võimaldab kiiresti saavutada kokkuleppe selle direktiivi osas, sellepärast et tegemist on tõesti olulise elemendiga, äh, mis peaks olema paigas, kui konventsioon jõustub, aitäh! ja tahaksin tänada teid ja kõiki saadikuid konstruktiivse koostöö eest selles küsimuses. aitäh, aitäh selle selgituse eest, ma Ähm, see tekst areneb pidevalt ning äh, ähm, äh, ja niimoodi leiame võimaluse, kuidas siis äh, edasi minna rahuldavamal moel. ja ma olen väga hästi aru saanud teie poliitilistest vastuvõetudest, jah, me oleme võtnud vastu lepingu sotsiaalpartneritega enne, kui see konventsioon ise jõustub, aga samas äh, Äh, selliste väikede sammude loogikas võib-olla jäävad kahe silma vahele olulised asjad ja minu arvates üks oluline asi selle konventsiooni juures on, äh, on just nimelt see, äh, inspektsioonide ja sertifitseerimise küsimus ja siin ka kolmandate riikide laevade osas, seda te mainisite Ehm, ma tahaksin eh, öelda, et eh, mul on väga hea meel, et te teavitasite kõiki meie komisjoni eh, liikmeid sellest õnnetusest, mis täna juhtus, täna öösel juhtus, et kõik ei olnud kursis, aga milli-, millise lipu all see laev sõitis? jah, ühelt poolt ehm, oli tegemist siis laevaga Baltic Ace mis oli Bulgaarias registreeritud ja tal oli äh, tohutul hulgal uusi autosid pardal ja meremehi oli pardal kakskümmend neli. Äh, kolmteist on päästetud ja äh, seitse on kadunud, neli on leitud surnuna ja siis Küprose lipu all sõitev laev Corvus J. sellel laeval õnnestus kõik päästa aga päästeoperatsioonid äh, käivad ja ka selle Küprose laeva meeskond osaleb aktiivselt päästeoperatsioonis. Äh, tegemist oli siis äh, Küprose laeva puhul väiksema konteinerlaevaga ning see autosid transportiv laev läks põhja. aitäh selle täpsustuse eest. jälle üks uus õnnetus. niisiis me oleme ette näinud äh, variraportööridega kohtumise kaheteistkümnendal detsembril ja siis saame vaadata, kuidas äh, me kõik selle äh, kokku võtame ning me peaksime vaatama siis need muudatusettepanekud ja kompromissid läbi kahekümne kolmandal jaanuaril ning hääletama kahekümne neljandal selleks, et täiskogule jõuaksime siis märtsis või aprillis ja äh, kui me ei taha, kui tahame saavutada kokkulepet esimesel lugemisel. nüüd oleme selle päevakorrapunkti ammendanud ja oleme jõudnud äh, punkti, punktini kolmteist äh, ja neliteist, siis me peame arutama härra Howitti raportit, aga härra Howittit ei ole kohal kas äh, on probleem, äh, kui me vaatame juba läbi äh, pro-, punkti viisteist, sellepärast et proua Oomen Reuten on kohal, ma vaatan, kuidas on lugu variraportööridega. aga näib, et ka siin on probleem, sest kõiki variraportööre ei ole niisiis, me ootame natuke ja vaatame, mis juhtub, kas enne jõuab kohale härra Howitt, proua Omen Reuten. Äh, kas tohib, ma helistan teistele, sest ma tõesti peaksin ära minema, sellepärast et mu emal on probleeme. nii et ma peaksin lahkuma nii palju kui võimalik Äh, võib-olla me siis võtame tõesti teie äh, raporti esimesena, kui kõik on sellega nõus. aga ma vaatan, äh, kas läbirääkimismeeskonnad on kõik siin. niisiis igatahes meil ei ole kummagi raporti puhul kõiki sõnavõtjaid kohal on fait tout notre possible pour accélérer. teeme kõik, mis võimalik, et see härra Serkas, mida teie välja pakute? jah, me helistasime raportöörile, me soovime, et ta siia jõuaks aga kui, kui eh, siin tekib probleem, siis me oleme täiesti nõus, et proua Omen Reuten alustab.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 niisiis, kell on üksteist kolmkümmend viis, meil pidi sellel kellaajal selle päevakorrapunkti arutelu algama. kui midagi selle vastu ei ole. kes nüüd siis siia kohale jõuab? Äh, härra Tarden jõuab kohale. niisiis, vaatame läbi päevakorrapunkti viisteist kui liberaalid ja rohelised vastu ei ole. ja nüüd annaksin siis sõna proua Omen Reutenile, et me saaksime läbi vaadata tema raporti, mis puudutab siis pensionide tegevuskava, tegevuskava tagamaks piisavad, kindlad ja jätkusuutlikud pensionid ja tegemist on meie seisukohavõtuga komisjoni valge raamatu osa, mis avaldati möödunud selle aasta kuueteistkümnendal veebruaril. ma vabandan, minu vanaema on maha kukkunud ja ma pean ära minema selleks, et ta haiglasse viia, et seal tehakse talle röntgen ja seetõttu mul on täna kiire ja ma pean ära minema ja äh, kõneleja jätkab hollandi keeles. Äh, lugupeetud esinaine, see raport, mis meie ees on, on raport, mille, mida ma paluksin, mille kohta ma paluksin, et saadikud loeksid seletuskirja põhjalikult läbi, sellepärast et minu arvates see kajastab väga äh, Äh, põhjalikult neid probleeme, mis on meil äh, liikmesriikides äh, hollandlasena ähm, ähm, olen ma, ma olen lähenenud sellele raportile loomulikult kui hollandlane, aga ma olen üritanud arvestada probleemidega, mis esinevad kõigis liikmesriikides. niisiis ma olen üritanud ähm, kõigi probleemidega arvestada ja sissejuhatuseks tahaksin veel kord korrata, et pensionisüsteemid on eelkõige liikmesriikide pädevuses samas aga on Euroopa tasandil koordineerimine väga oluline. kui me vaatame majandus- ja stabiilsuskasvu pakti nõudeid, kui me vaatame Euroopa strateegiat kaks tuhat kakskümmend, äh, siis avatud äh, koostöö koordineerimismeetod ning nii-öelda pehmed äh, õigusaktid, millega me selles vallas kokku puutume on olulised. kõigepealt ma peatuksin võib-olla demograafilistel arengutel inimesed ähm, alustavad oma töökarjääri äh, hilisemas eas ning äh, seega maksavad ka pensioni, äh, pensioni fondidesse lühemat aega. noored inimesed saavad parema hariduse, aga see tähendab ka seda, et nad tulevad tööturule hiljem ik hoop dat het nu gaat. <clears throat> Eh, loodan, et suudan nüüd jätkata. niisiis, eh, noored inimesed on paremini koolitatud ja haritud, aga see tähendab, et nad jõuavad tööturule hilisemas eas ning eh, töötavad vähem aega, kui oleks vaja selleks, et täispensioni saada kahe tuhande kaheksandal aastal oli ühe pensionäri kohta neli töötavat inimest. kahe tuhande kahekümnendal aastal on äh, viis ühe pensionäri kohta. kui äh, vaadata olukorda näiteks äh, tuhande üheksasaja kuuekümnendatel aastatel, siis meeste keskmine iga, eluiga oli seitsekümmend kuus aastat Äh, ja kaheksakümmend kaks naistel. Äh, nüüdseks on see iga ka kasvanud ja me näeme ka, et osalus tööturul on äh, väga väike ja erinevused Euroopas on väga suured. näiteks kui vaadata Hollandis, palju üle viiekümne viie aastaseid inimesi töötab siis, siis viiskümmend kolm protsenti näiteks, aga Rootsis on see seitsekümmend kolm protsenti ja Taanis kakskümmend umbes kuuskümmend üks protsenti ja Belgias kolmkümmend üheksa protsenti. kui äh, kõik need arengud kokku võtta, siis äh, me näeme, et äh, väga paljud inimesed elavad kõrge eani ja, ja on hea tervise juures, aga nad sõltuvad pensionimaksetest ning samas on üha vähem neid inimesi, kes on tööturul Äh, need inimesed on lihtsalt, äh, enam ei tööta ja see tekitab probleeme. ning äh, seda probleemi ma praegu üritangi teile, teile visandada. pensionisüsteemid on erinevad. paljudes Euroopa riikides ja mulle tundub, et see on kõige olulisem pensionisüsteem, on nõndanimetatud esimese pam-, samba süsteem, kus inimene Äh, kus inimesele makstakse siis äh, pensioneid läbi sotsiaalmaksete, aga see süsteem on väga suure surve all ja see suure järje, surve järjest suureneb, lisaks sellele äh, liikmesriigid, kes on näiteks euroalas, peavad kinni pidama eelarve Äh, defitsiidimääradest ja neil on äh, järgmised valikuvõimalused, kas nad siis lasevad äh, eelarve puudujäägil kasvada, mis on keelatud, või nad võivad lihtsalt pensionimakseid kärpida. ning ometigi on vaja tagada pensionäridele korralik sissetulek, sellepärast et vaesus on kõige suurem just nimelt pensionäride hulgas me ei soovi, et olukord nii oleks, me soovime, et inimestel oleksid piisavad pensionid. ning lisaks sellele me tahaksime, et meil oleks ka riigi rahandus korras. see tähendab, et äh, vaatamata sellest, milline süsteem meil pensioni vallas on, tuleb üritada äh, teha sääste ning äh, tuleb otsustada, millist sammast need säästud mõjutavad, kas esimest sammast või teist sammast. midagi tuleb ette võtta hoolitsemaks, et solidaarsus põlvkondade vahel on midagi sellist, mida on võimalik säilitada ka pikemas perspektiivis. me ei saa lubada seda, et inimesed, kes tulevad tööturule, peavad kogu selle surve oma õlule võtma, see lihtsalt ei ole võimalik mina olen teile nüüd seda dilemmat tutvustanud ning ma olen välja pakkunud ka mõned lahendused kõigepealt me peame hoolitsema selle eest, et äh, rohkem inimesi tuleb tööturule. on täiesti lubamatu, et äh, majanduslanguse ajal äh, inimesed, kes on vanemad kui viiskümmend viis aastat, on esimesed, kes töölt lahti lastakse, kellest loobutakse. sellepärast, et nad on lihtsalt kallimad. ma arvan, et liikmesriigid peaksid ellu rakendama positiivset poliitikat, hoolitsemaks selle eest, et ka üle viiekümne viie aastased inimesed saaksid töötada. Neid tuleks ka tööturule tagasi tuua, mõnedes liikmesriikides on seda üsna hästi tehtud, ma tuginesin siin statistiliste andmetele, ma esitasin need arvud tükk aega tagasi, aga mõnedes riikides olukord nii hea ei ole ja seal saab kindlasti asju paremini teha ma arvan, et tuleb teha sääste sõltumata sellest, milline on süsteem, äh, säästud esimeses sambas, aga ka säästud teises sambas on vajalikud. ma arvan, et me peame hoolitsema selle eest, et vaatamata sellest, millise süsteemi me valime, see süsteem peab olema turvaline. kui on tehtud investeeringud teisesse sambasse, pensionifondidesse, äh, mida haldavad sotsiaalpartnerid, siis äh, see peab olema jätkusuutlik investeering. ning äh, ma arvan, et äh, me peaksime seda Euroopa Liidu tasandil nõudma. see loomulikult ei tähenda, et et Thomas Manni raporti sisu, mis on Econi komisjonis koostatud, ei tähendaks, et see tööandja pensionide direktiiv tuleks samal kujul vastu võtta. et Brüssel hakkab ütlema näiteks, et, et, et maksevõime peab olema kooskõlas tööandja pensionite direktiiviga. me peame vaatama, millised vahendid meil on ja no mina suhtun sellesse lähenemisse väga kriitiliselt. nüüd info ma arvan, et äh, meil on äh, vaja rohkem infot, kui meil hetkel on. me peame hoolitsema selle eest, et inimesed, kes ei ole veel pensionile läinud, teaksid paremini, mis neid ees ootab. Neil, nad peaksid teadma, et neil tuleb midagi teha, võib-olla peaksid nad suurendama oma pensionimakseid ning siis veel üks küsimus, nimelt mobiilsus. möödunud aastal Rohelises raamatus me tegime kindlaks, et et äh, mobiilsust, mobiilsuse eest ei tohi karistada. me oleme äh, arutanud seda ettepanekut Küprose eesistumise ajal. pensioniõigused ja mitte ainult need, mis käivad esimese samba alla, vaid ka need, mis käivad teise samma all, samba alla, äh, peavad olema tagatud, kui inimene kasutab mobiilsusvõimalust. inimestel peaks olema õigus äh, äh, kas võtta siis see kogutud raha endaga kaasa või oleks palju lihtsam, kui me Euroopa tasandil äh, Äh, paneksime paika mingid miinimumpensioni õiguste omandamise tingimused. see oleks äh, äh, siis kasulik nendele inimestele, kes on pensionite jaoks säästnud. me peame seda, seda kõike arutama me peame vaatama, kas äh, läbi määruse kaheksa kaheksa kolm saaksime mõned nendest probleemidest lahendada, aga siis äh, jõuame me juba nii sügavale tehnilistesse üksikasjadesse, et ma arvan, et see ettevõtmine ei ole edukas. ma ei saa päris hästi aru sellest, kas Euroopa pensionifondid, äh, mida komisjon mõtleb Euroopa pensionifondide osas aga kõigepealt tahaksin teada, mida kolleegid sellel teemal arvavad. niisiis lühidalt, kui me tahame säilitada solidaarsust põlvkondade vahel liikmesriikide tasandil, siis tuleb ellu rakendada terve rida reforme ning ma olen üritanud ähm, märku anda siis, millised need reformid võiks olla Äh, mis puudutab nüüd äh, kindlustus- ja tööandjapensionide direktiivi, siis ma ütlesin, et ma suhtun sellesse kriitiliselt. Äh, minu arvates on rohkem tegemist asjaga, mis on ECONi pädevuses, seal kehtestatakse kogu sellisi nõus, nõudmisi, aga kui me hakkame rääkima kvaliteetsetest nagu hea juhtimine, läbipaistvus, siis selles osas ma igatahes, sellist lähenemist ma igatahes toetan. niisiis, ma vabandan veel kord mulle tundub, et minu isikliku elu probleemid on äh, praegu natuke häirivad mind. Äh, sellepärast, et ma olen väga-väga mures oma ema pärast. Ähm, äh, aitäh, kallid kolleegid. variraportöörid, härra Darden. Monsieur de Backer. härra de Backer. Merci, madame la présidente quelques... aitäh. räägin ainult natukene, sellepärast et tegemist on olulise arutelu algusega. mul on väga hea meel, et see raporti projekt esitati ja et meil on võimalik uue, jälle rääkida sellest olulisest teemast ja teha uuesti koostööd proua Omen Reuteniga nagu me tegime seda rohelise raamatu kontekstis. oluline teema, seda me ütlesime juba rohelise raamatu esitamise ajal ja nüüd on see veelgi olulisem, sest liikmesriikide eh, tasandil, liikmesriikide eelarvete tasandil on olukord veelgi raskem ja selge on see, et pensionite aspekt on oluline aspekt eh, riikide juhtimises äh, mänguruumi on väga vähe ja vaja on sellele teema, selle teema üle järele mõelda ja seejuures kõike, kõike seda ka silmas pidada. ma arvan, et äh, me ei saa siin mõelda ainult eelarve tasandil. vaja on arvesse võtta ka solidaarsuspõhimõtet, mis peab jääma selle pensionisüsteemi aluseks kodanikel on seda vaja ja ma arvan, et tegemist on elemendiga, mis peab meie raportis ja meie ähm, dokumentides kajastuma sellel hetkel, kus äh, ebakindlus äh, Euroopa Liidus kahjuks järjest suureneb ja praegu on meil Euroopa vaesuse vastu võitlemise konventsiooni kohtumine ja mm, kah-, Mm, me peame võitlema vaesuse vastu ja selle vastu, et on järjest rohkem inimesi, kes elavad allapoole, allapool vaesuspiiri ja pensionisüsteemid peavad samuti osalema selles võitluses. nii et äh, pensionide tulevik on oluliseks väljakutseks. rohelise raamatu raames ja ma võin teile juba praegu üle korrata Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni suured ähm, põhimõtted, esimese samba olulisus, solidaarsus, eelkõige põlvkondadevaheline solidaarsus, ei, ei ole vaja äh, kogu aeg mõelda ainult äh, pensioniea tõstmisele, aga me peame mõtlema sellele, kuidas tõsta tööhõive määra äh, ja pensioni minek peab sõltuma liikmesriigi, võib liikmesriigiti olla erinev, süsteemid on väga erinevad, erinevad ja vahel erinevates riikides samad sõnad tähendavad hoopis erinevaid asju ja seetõttu peab olema väga tähelepanelik, et me ei looks segadust juurde, kui me kasutame samu sõnu. pensionifond võib näiteks erinevates riikides tähendada hoopis erinevaid asju. Te rääkisite sellest, kui oluline on teine sammas, liikuvus reeglid, mis puudutavad äh, e, järelevalvet, ähm, ei ole vaja äh, see pensionifondi ja teist sammast äh, siduda instrumentidega, mis kohati on palju spekulatiivsemad ma arvan, et teie raportis on väga palju huvitavaid aspekte või te viitate näiteks äh, kompromissile, mille me ühiselt koostasime rohelise raamatu kohta. siin on võib-olla mõned asjad liiga äh, lühidalt välja öeldud, äh, vaja on veidi nüansseeritumat sõnastust, sest see ei väita, äh, vasta sellele, mida mina kons-, kompromissi alla äh, silmas peaks, aga siin on äh, see välja toodud äh, see, et ähm, kauem töötamine võimaldab inimestel hiljem paremini pensioni saada, siin on terve rida igasuguseid huvitavaid elemente ja me tuleme nende juurde kindlasti tagasi, aitäh. Ähm, Monsieur de Backer. härra de Backer, palun. ja Toomas Mann pärast, kes on arvamuse koostaja äh, Valge Raamatu teemal. Äh, tahaksin ka tänada raportööri tehtud töö eest. ma olen rahul ka selle üle, et meil on nüüd võimalus rääkida sellest valgest raamatust meie komisjonis. kui võtta nüüd arvesse mõningad öö, äh, muutuvad faktorid, finantskriis, vananev elanikkond, eelarve piirangud liikmesriikides, siis praegusel hetkel minu arvates on tegemist ühe kõige olulisema dokumendiga meie komisjonis, meie kodanike jaoks. loomulikult on see peamiselt liikmesriikide pädevuses, see küsimus. aga ma viitaksin ka äh, raportööri sõnadele, et Euroopa tasemel on vähemalt vaja anda suuniseid. samuti tuleks läbi viia analüüs selle kohta, kuidas erinevad, millised on erinevad pensionisüsteemid erinevates liikmesriikides, et anda hinnang ka sellele, millised süsteemid toimivad praegu, lähitulevikus või ka pikemas perspektiivis ja millised mitte. meil tuleb arvesse võtta mobiilsust ja solidaarsust, mida siin samuti mainiti, samuti tagatisi. raportöör mainib ka head tasakaalu töö ja pensioni vahel loomulikult tänapäeval võib näha ka palju tä-, kaasaegseid töömudeleid, mis ei lange selle paari aastakümne taguse traditsioonilise pensioni eh, kontseptsiooni alla, niisiis seda tasakaalu tuleb ka arvesse võtta. ja me peame rõhutama seda, et töövõtjatel peaks olema võimalikult suur paindlikkus selles suhtes, kuidas säästa oma pensioniks. kui nad soovivad poole ajaga töötada, peab see olema võimalik, aga see peab peegelduma ka pensioniõigustes. seetõttu ma öö, äh, toetan vägagi seda õigluse põhimõtet, mis meie aruteludes. nõustun ka sellega, et tuleb pal-, läbi viia paljusid muutusi, et meie pensionisüsteemid oleks kestlikud, liikmesriikides peaks olema vähemalt kolmesambane süsteem, on vaja nii era- kui avaliku sektori rahastamist, tuleb ära kasutada näiteks ka kindlustusettevõtteid, mida paljud liikmesriigid juba teevad, ma arvan, et kõikide nende elementide kombineerimine aitab ka muuta süsteemid kestlikumaks õige on minu arvates ka see, et finantsmäärustik on meil ju muutunud. seda määrustikku on tugevdatud, ma põhimõtteliselt toetan seda, aga peame olema ettevaatlikud. et me ei tekitaks mingisuguseid soovimatuid tagajärgi, mis hakkaks pärssima selle turu toimimist, mis toimib paljudes liikmesriikides päris hästi. ülereguleerimine tegelikult võiks eh, hoopis eh, see, selle sektori arengut pärssida see puudutab ka varade haldust näiteks, mis on oluline osa pensionisüsteemide jätkusuutlikkusest, samuti peame me äh, edendama äh, finantsteadlikkust ja haridust, äh, sageli tegelikult inimesed ei ole tea-, piisavalt teadlikud sellest, millised on pin-, finants, pensionisüsteemid, niisiis nad, me peame informeerima rohkem kodanikke. paljudes liikmesriikides on juba sellised teavitusteenistused töös sellega tegelevad ka sageli kindlustusettevõtted või pensionifondid, aga liikmesriigid peaks ka aitama kodanikke rohkem teavitada sellest, millised on nende pensionivõimalused. ma nõustun mitmete aspektidega, mida raportöör mainis, mõningaid asju tuleb veel arutada, mainiti, et pensionifondid on olulised pikema perspektiivi investorite jaoks, aga näiteks öö, kindlustusettevõtet Belgias äh, pakuvad samuti sellist pikema perspektiivi abi kodanikele, seega tuleks arvesse võtta, millised on olukorrad liikmesriikides. siis see mitmesambaline äh, süsteem peaks olema meie pikema perspektiivi eesmärk, samas loomulikult tuleb arvesse võtta praegust majandusolukorda, sest mit-, paljud tööandjad ei pruugi suuta praegusel hetkel panustada võrdselt sellesse süsteemi. mitmeid aspekte jah, tuleb veel arutada, aga ma olen kindel, et meie ko ko koostöö saab olema lähinädalatel konstruktiivne, suur tänu. Toomas Mann. ja pärast on mul kuus sõnasoovijat, ma sooviks anda sõna ka komisjonile ja ma palun äh, kõnelejatel jät-, jääda oma sõnavõttudes sellistesse piiridesse, et meil oleks võimalik arutelu lõpetada. samas ma, aitäh, ma sain aru sellest äh, vihjest, et tuleb äh, lühidalt rääkida, ma seda ka teen. Riia on kindlasti väga hea raportöör valdkonna jaoks, mida me tunneme juba ka eelmisestest aastatest, tol ajal räägiti äh, liikuvusest, üle, pensioniõiguste üleviimisest. Ähm, sa viitasid õigusega sellele, et me peame va vaatama, kuidas tagada tulevikus pensionisüsteemide rahastamine. mul oli just võimalus Euroopa Parlamendi endistel saadikute kon konverentsil osaleda. Osaleda ja seal oli väga palju tuttavaid nägusid, kes jälgivad neid teemasid, millega me tegeleme, see oli väga julgustav. ja mm, me peame vaatama, et mõningates äh, riikides mõningaid asju seotakse küsimärgi alla, näiteks kolmas sammas on selline. me peame vaatama, et kõikide erinevuste juures äh, me jälgiks seda, et meil ei oleks selline väga jäik süsteem, mille puhul ei ole näiteks enam tööandja pensionite rahastamist. selge on see, et on erinevusi e majanduskomisjonis äh, see arvamuse koostamisel on, äh, oleme seda märganud, seal on Euroopa näiteks väga oluline element ning kindlasti me leiame oma lähenemistes äh, sarnasusi, näiteks kui me, minu koduriigis öeldakse, et me tahame äh, Äh, premeerida neid, kes on ettevõttes väga kaua töötanud, siis see ei ole just see, mida ta, kohati eeldatakse, et tegemist on äh, liikuvuse piiramisega. Riial on õigus, kui ta ütleb, et äh, liikuvust ei tohi karistada, aga me peame nägema, et see ei ole mobiilsuse piduriks neile, kes mm, ettevõtetes on kaua töötanud, tuleb saa-, maksta vastavaid pensione. Riia õige on ka see, et sa nõuad seda, et, et ettevõtetelt tuleks ähm, nõuda mm, sissemakseid nendesse tööandja pensionisüsteemidesse või sain ma siis valesti aru sellest? Ähm, meil on ühine pädevus äh, oma äh, Äh, komisjonides ja meil on ka erinevaid aspekte, me teeme kindlasti head tööd ja ma viitan, võttes arvesse seda arutelu, mis meil majanduskomisjonis just hääletusel oli, ähm, ma paralleelselt tutvustasin seal oma arvamust ja meil on väga palju paralleelseid küsimusi, ma arvan, et äh, et äh, oma muudatusettepanekuid peame õiges kohas esitama raportööridena, me saame seda ka teha, aga kui, kui me tahame, et äh, need äh, raportid lõpuks oleksid piisavalt sarnased ja ma loodan, et ma olin piisavalt napisõnaline. aitäh. nüüd jõuame teiste kõnelejate juurde. Shaba Öri ja pärast teda Juta Steinrück. aitäh ma ei võta sõna siis koordinaatorina, vaid räägin äh, omaenda nimel. tegemist on arutelu ja küsimusega, millega me tegeleme juba pikka aega ja kindlasti saab see ka tulevikus nii olema. mul on väga hea meel selle raporti üle ja ma tänan äh, Riiat südamest, tegemist on hea ja tasakaalustatud raportiga, arvesse võetakse paljusid asju, mida me oleme siin komisjonis juba arutanud. juttu on riikide vastutusest ähm, ja pensionisüsteeme ei vaidelda, vaadelda mitte mingi finantstoote või finantsettevõttena või finantsprobleemide äh, kogumina solidaarsuse küsimus kuulub liikmesriikide pädevusse, see on oluline. raportis on juttu ka liikuvusest, see on minu meelest väga hea. me võiksime veel veidi mõelda sellele, et millistes vormides ja milliste vahenditega oleks seda võimalik saavutada. minu jaoks jääb siin puudu see, et ka teises, teistes kontekstides räägime tihti sellest, et pärast seda kriisi ei ole äh, miski enam äh, selline nagu enne kriisi, seda me oleme öelnud näiteks tööhõive struktuuri kohta, töölepingute kestvuse koht, kestuse kohta. ma ei näe siin aga viidet äh, sellele probleemile. on olemas uued tööhõivevormid, ebatüüpilised tööhõivevormid, uued äh, töölepingute vormid, ja kindlasti tuleb neid ka juurde. ja me peame ka eh, neid lep-, pensionisüsteemi puhul arvesse võtma ja seetõttu me peaksime kõige, kõige seda arvesse võtma ja kõik, kõike seda ka käsitlema selles raportis. on äh, üks asi, milles ma olen teisel arvamusel, see puudutab teist sammast, on erinevaid olukordi, liikmesriike, kus äh, on domineerivad suurettevõtted ja on äh, riike, kus äh, on rohkem VKE-sid, nii et olukord on hoopis teistsugune. mul ei ole enam eriti palju aega, aga minu meelest on oluline, et Riia ütleks välja selle, et me peame kauem töötama ja e, tööhõive määr peab olema suurem ja need on väga olulised e, aspektid. aitäh, Juta Steinrück! ja e, parem oleks, kui te saaksite hakkama kahe poole minutiga. ma arvan, et me peame tähelepanu pöörama sellele, et need tegevused, millega me tegeleme Euroopa tasandil, et nende eesmärgiks ei oleks ainult sotsiaaleelarvete vähendamine, et seda inimeste arvelt, kellel on tulevikus vaja äh, vanaduses äh, rahalisi vahendeid, me peame solidaarsust suurendama, aga silmas pidama ka seda, et äh, igal pool Euroopas tuleb võidelda vaesuse vastu vanemaealiste inimeste hulgas ja kui viidatakse sellele, et vaja on rohkem erapensionisääste äh,, siis ma tahaks äh, viidata sellele, et inimestel, kes te-, teenivad vähe raha, on äh,, ei ole lihtsalt piisavalt raha selleks, et ise endale pensioni koguda mul oleks meeldinud, kui äh, oleks viidatud riiklikele erinevustele, Toomas Mann rääkis ka sellest, Saksamaal teine sammas äh, tööandja pension on selline sammas, mida äh, mis puudutab nii suurettevõtteid kui VKE-sid, tegemist on vabatahtliku sambaga, mitte finantstootega, vaid tõelise pensioni jaoks raha kogumisega. ja komisjoni ettepanekud öö, suurendaks ettevõtete koormust ja see tähendaks teise samba hukku, kui me vaatame, et Saksamaal saavad kõik tööandja pensioni ja, ja et umbes pool töötajate pensionist tuleb just nimelt tööandja pensionist, siis me peame tähelepanu pöörama sellele, et sellist süsteemi ei ära ei kaotataks, aga kindlasti on hea, kui meil on inimesi, kellel on piisavalt tööd ja inimesed, kes teenivad korralikku palka ma tahaks äh, meie raportöörilt küsida, et mil määral on kuulda võetud seda äh, valges raamatus, mida Euroopa Parlament ütles äh, rohelise raamatu kohta, et kas on aspekte, mille kohta meie oleme oma seisukoha välja töötanud ja mis selles tekstis ka kajastuvad. ja mis puudutab teadustöötajaid, siis äh, see on vana teema, et äh, et äh, tegemist on väga liikuvate isikutega, et neil oleks vaja mingit oma režiimi, see ei ole midagi uut. kolmas, veel üks märkus, et ma arvasin, et selle ametiaja alguses, kui ma hak-, hakkasin seda komisjoni juhtima, et meil oli eelmisest äh, Äh, ametiajast äh, pensioniõiguste ülekantavuse teema ja et äh, sellega õnnestub nagu kõik probleemid lahendada. nüüd meil on tegemist valge raamatuga, aga mulle tundub, et see pensionisüsteemide üle, pensioniõiguste ülekantavuse küsimus endiselt ei ole kuskile arenenud ja see on uuesti aktuaalseks saanud, ma kuulsin, mida ütlesid kolleegid Toomas Mann ja Jutta Steinrück, meil on tõsine probleem sellega, et erinevad riiklikud mudelid äh, põrkuvad, me teame, millised on äh, Saksamaa pensionilinaku põhjused ja me ei mm, saa siin, võttes arvesse kriisi, mm, edendada selliseid retsepte, millest meil kasu ei ole äh, Ehm, praegu äh, toimub see, et äh, perifeeriast inimesed äh, lähevad tööle riikidesse, kus on veel tööd võimalik leida ja siis lähevad tagasi koduriikidesse, kui nad pensionile lähevad. et ähm, see pensioniõiguste ülekantavus on järjest äh, aktuaalsem ja seadusandjana peame üritama olla äh, kursis sellega, mis toimub äh, ja kooskõlas sellega, mis toimub majanduse vallas ja sotsiaalküsimustes vallas Euroopa Liidus. proua Jaslovetska ja pärast proua Korneliisen. proua Korneliisen <laughs> Sorry, I thought that was somebody else but.... vabandust, ma arvasin, et keegi enne mind saab veel sõna. ma tänan raportööri väga tasakaalustatud dokumendi eest. see on väga hea alus edasiseks tööks. siin rõhutatakse seda, et see reform on peab silmas pikemat perspektiivi, kuigi praegusel hetkel liikmesriigid on keskendunud lühema perspektiivi äh, kasinusele, mis on ju otseses vastuolus sellega. mulle meeldib, et alguses kohe rõhutatakse vaesuse ohtu vanes eas. minu arvates on see tohutu suur oht ja see on seda kohutavam seetõttu, et need inimesed, kes on pensionile läinud, neil ei ole võimalus vaesusest läbi töötamise enam välja rabeleda. see lõige kolm on väga tore, mis ütleb, et esimese samba pension peab andma korraliku miinimumsissetuleku, seda tuleb rõhutada. minu arvates on siin puudu sellest, et ei mainita eriti haavatavaid inimrühmi nagu näiteks sisserändajad, kes Euroopa Liitu saabuvad vanemas eas ja ei saa oma päritolumaal pensionit või siis inimesed, kes ei ole töötanud sellepärast, et nad on kellegi eest hoolitsenud. minu arvates võiks seda siin ka mainida. lõige neliteist meeldib mulle. minu arvates on oluline rõhutada solidaarsust pensionid ju on solidaarsuse hea näide ning nad peaksid nii selliseks ka jääma. nõustun sellega, et et teine sammas, mis oleks kollektiivne ja kohustuslik, on üsna mõistlik. teise samba pensionifondid on sageli seotud suurte ettevõtetega ning neid saab rahastada sektoriüleselt lõpetuseks me peame siin töö veel tegema, toimuma saavad suured arutelud selle üle, samal ajal peame me harima ka oma liikmesriikide parlamente ja valitsusi selles küsimuses. eriti minu enda omasid, aga mõningad liikmesriigid veel on jäänud ummikusse viie aasta tagustesse aruteludesse ehk siis, et seda B-sõna Euroopa Liit ei tohi isegi mainida. ja nad ei ole tegelikult ajaga kaasas käinud. seetõttu arvan ma, et raportööril on veel suur töö teha ka meie ühisel kodumaal. proua Kornelis on rääkis üsna pikalt ja proua Jaslovetska on tagasi tulnud, nii et ma annan talle ka kaks minutit siiski ja chciałam pograt-. suur tänu, proua esineja. tunnustussõnad hea töö eest raportöörile. raport on väga üksikasjalik ja analüüsib praegust olukorda väga hästi. samuti neid väljakutseid, mis liikmesriikide ees pensionisüsteemide valdkonnas e-, seisavad. minu arvates oleks õige rõhutada, et kui me räägime siin korralikest pensionitest, siis tuleb tagada ka et äh, tööeas inimestel on võimalus siseneda tööturule ja sinna ka jääda. et nad saaksid valmistuda siis pensioni jaoks me mõistame, et järjest raskem on rahastada pensioneid avalikust sektori poolt samas, samas kakskümmend viis protsenti inimestest ei saa isegi karjääri alustada, et oma pensionit koguda. me peame mõtlema ka viiekümne viie vane, aasta ja vanemate inimeste tööhõive peale tuleks luua tingimused äh, selleks, et need inimesed saaksid võimalikult kaua tööturul osaleda. ma arvan ka, et raportööril on õigus, kui ta ütleb, et me peaksime väga ettevaatlikult suhtuma äh, töövõtja äh, vabatahtlike pensioniprogrammide direktiivi. igasugused muudatused sellesse direktiivi võiks kaasa tuua lisakulusid ja see võiks ka pärssida ettevõtete tahtmist selliseid skeeme välja töötada. samuti peame me mõtlema pensioniõiguste ülekantavusele. vabandust, aga te peate nüüd lõpetama hakkama. üks viimane lause veel. jah, ei ole kahtlust et pensioniõigustega seotud direktiivid on olulised, kui me räägime ka liikuvuse suurenemisest, aga peame olema ettevaatlikud, ettevaatlikud. üks tehniline kommentaar veel. liikmesriikidel on erinevad pensionisüsteemid ning ma kutsuksin raportööri üles mitte ainult rääkima esimesest, teisest või kolmandast sambast, võib-olla võiks rääkida ka sellest, millised süsteemid need on, kas era- või avaliku sektori poolt rahastatud, sest süsteemid on liikmesriikides ju erinevad. no miks, küsin? aitäh, nüüd on sõna komisjonil, mul on väga kahju, ma saan teile anda ainult kolm minutit, aga meil on veel kaks päevakorrapunkti, me peame igal juhul neid käsitlema, nii et kaheks minutiks saab, vabandust, kolmeks minutiks saab sõna komisjon uh,. Thank you, madam uh.... suur tänu, proua esinaine tahaksime tänada raportööri selle eest, et äh, on toetatud mitmeid meie jaoks olulisi aspekte Valgest raamatust. meeldiv on näha, et meil, me oleme sellises olulises küsimuses ühel meelel. kauem töötamine on võtmetähtsusega pensionisüsteemide piisavuse ja kestlikkuse tagamisel. samuti tuleb rõhutada Äh, seda, et noorte inimeste tööhõive ja vanemate inimeste tööhõive ei tohiks olla üksteisega vastuolus. ning see saab olema, kauem töötamine saab olema meie pensionisüsteemide tulevikus võtmekohal, me peame tagama ka selle, et meie kodanikel oleks järjest paremad lisapensioniskeemid võtame arvesse ka teie väljendatud muresid, eriti mis puudutab IORP direktiivi siis ähm, mis puudutab ka pensionifonde teadlastele, võtame arvesse teie muret ja kavatseme teiega koos lahend-, leida ka nendele probleemidele lahendused jah, ma vajan vastata küsimustele. küsimus oli selles, et mida te teete nende mm, teadustöötaja jaoks, et te olete siin ju selleks, et äh, anda konkreetseid vastuseid? kui teil ei ole mingeid mõtteid selle kohta, siis äh, lõpetagem ära. aga kui komisjonil on ettepanek selleks, et teadustöötajatel oleks äh, spetsiaalne pensioniskeem, siis äh, ähm, palun rääkige sellest. So... praegusel hetkel on meil tegemist alles pilootprojektiga, me ei räägi siin mingisugusest kohustuslikust Euroopa-ülesest süsteemist. aga meil on väike hulk aiteid ülikoole, kes osalevad koos Euroopa Komisjoniga selles pilootprojektis. Nad on üles näidanud siis huvi selle algatuse vastu ning kui me saame rohkem infot, siis tegutseme edasi. praegusel hetkel äh, oleme väga kaugel veel kõikehõlmavast üleeuroopalisest süsteemist. aitäh, see on veidi konkreetsem jutt siiski. jah, enne kui ma viimast aspekti käsitlen, ma tahaks öelda, et see ei toimi. kui äh, äh miks, et kui äh, teadustöötajad lähevad äh, Saksamaalt või Prantsusmaalt Kreekasse, siis on nende pank hoopis, äh, palk hoopis teistsugune, et kuidas sellest siis fondi sissemakseid teha, nii et probleeme on palju, ma tahaksin vastata mõningatele märkustele, solidaarsus, jah, loomulikult, solidaarsus on endiselt vajalik, aga see ei tähenda mitte üksnes solidaarsust inimeste vahel, vaid ka põlvkondade vahel. proua esinaine vaesus, mõistlik sissetulek, mina näen siin järgmist probleemi. kui ehm, riigil on probleeme näiteks äh, Portugalis või Kreekas, siis esimesena minnakse pensionide kallale. ja räägitud on äh, sellest, kuidas äh, sidu, kooskõlastada äh, pikenenud äh, keskmist eluiga ja pensioniiga. väga palju inimesi on, kes on rohkem kui viiskümmend viis aastat vanad, aga nad on vallandatud ja nad ei leia uut töökohta, kui nad soovivad töötada, nii et siis töö töötamisvõime Toomas, äh, väga oluline on tööandja pensioni äh, aspekt, ma, ma ütlesin, et mul on hea meel komisjoni ettepaneku üle, et ähm, luua ähm,, tugevdada tööandja pensionisüsteemi, aga ma esitasin küsimuse, et komisjon peaks võib-olla ka kollektiivseid regulatsioone ähm, võimaldama. siin ei ole mitte üksnes äh, kollek-, solidaarsusega tegemist, vaid ka sellega, et sotsiaalpartnerid peaksid oma rolli mängima. kolleeg rääkis sellest, et et ettevõtetel on palju kapitali, aga see ei ole sama, mis, mis pensionifond, pensionifond haldab raha, mille inimesed on sisse maksnud äh, mul ei ole midagi aspekte, midagi kindlustajate vastu, aga nemad peavad arvesse võtma ka teis-, täiendavaid aspekte ning eh, esinaise küsimused. ma arvan, et eh, siin on tegemist sellega, et tähelepanu pööratakse uute süsteemide ülesehitamisele, teadlikkusele sellest, et vaja on üht-teist teha äh, üle, eh, pensioniõiguste ülekantavus, liikuvus, ma arvan, et see, need asjad on ka olulised, ma tooks ühe näite, minu jaoks ei ole oluline mitte üksnes eh, riikidevaheline eh, liikuvus, vaid liikuvus liikmesriigi siseselt, kui soovitakse rohkem liikuvust, siis kui meil on ähm, viieaastane pensioniõiguste omandamise periood, siis see on liiga pikk aeg, sellepärast et selle viie aasta jooksul ei saa ähm, minna kuskile mujale tööle, sest muidu kaoks ära see tööandja poolt äh, sisse makstud kapital ning mis puudutab naiste seisundit siis positsioonis, siis ma kolmeteistkümnendas punktis just äh, sellel, seda käsitlesin, et me peame tähelepanu pöörama sellele, et, et äh, on palju naisi, kes hoolimata sellest, et nad saavad pensioni, on endiselt vaesed. sellega ma lõpetan. jah ähm,, äh, komisjon juba mai-, mainis, et nad ei tea, mis toimub nõu-, nõukogus, nad ei tea, kuidas on lugu pensioniõiguste ülekandmistega, majandusolukord on muutunud, meil on äh, mobiilsuse vallas toimunud muutused, äh, paljud inimesed on sunnitud liikuma kriisi tõttu, äh, nõukogus Äh, suhtutakse teemasse üsna avatult ja me tuleme nüüd tagasi jällegi selle juurde, kus me olime kahe tuhande üheksandal aastal, et meil on vaja õiguslikku alust, äh, ühelt poolt lähtudes Lissaboni lepingust, aga komisjon ei ole välja tulnud mitte ühegi uue tekstiga ja seega nõukogu töötab vana tekstiga, tuginedes uuele õiguslikule alusele, mida võimaldab Lissaboni leping. niisiis võttes arvesse nüüd äh, kõiki neid elemente, muudatuse esinduse tähtaeg on kaheksas jaanuar, me vaatame need läbi kahekümnendal ja kahekümne esimesel veebruaril ning kompromiss arutame kahekümnendal märtsil ja hääletame ka siis ja täiskogule läheme tõenäoliselt aprillis. ja nüüd äh, äh, on meiega liitunud lõpuks ka härra Howitt Äh, nagu ma aru saan, oli ta transpordikomisjonis ja nüüd ma annan talle sõna ja tänan tõlke, kes lubasid meil kümme minutit kauem siia jääda. niisiis, härra Howitt, palun tutvustage meile äh, väga lühidalt neid muudatusettepanekuid, mis on esitatud teie kahe raporti kohta. esimene puudutab äh, raportit, kus meil on tõhustatud koostöö õiguskomisjoniga ning teine raport on siis raport, kus teie vastutate siis meie komisjoni nimel selle raporti eest niisiis, need raportid puudutavad ettevõtete sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid kohustusi, palun. suur aitäh ja ma tõesti vabandan, et et Eurocity rong tunnelis kinni jäi ja ma hiljaks jäin. Ähm, ma tean, et, et äh, ja, ja probleem, probleem on tõesti tõsine. Äh, aga aitäh, et te andsite mulle siiski võimaluse selle teemaga lühikeselt tähendada. ja ma tahaksin äh, öelda, et ma olen lugenud mõnede inimeste nagu härra Manni muudatusettepanekuid ainult saksa keeles ja seega ma ei saa täiel määral neid kommenteerida aga ma üldiselt sain aru, kuhu suunda see sihite. niisiis äh, ja mõnede muudatusettepanekutest olen lugenud hispaaniakeelset versiooni aga ma siiski loodan kõigele vaatama, et meil õnnestub siin komisjonis üksmeel saavutada ja ütlen äh, kolleegidele, et ma tean, mida nad asjast arvavad ja olen valmis tegema nendega tihedat koostööd, nii et, et me tõesti jõuaksime üksmeelele ja kuna äh, äh tekstile on kehtestatud sõnalise arv, tähemärkide piirang, siis ma pidin ka omaenda muudatusi natuke kokku tõmbama. niisiis, mina olen ka koostanud mõningad muudatusettepanekud, mis puudutab siis näiteks ÜRO juhtpõhimõtteid äh, äri- ja inimõiguste vallas äh, ja samuti ÜRO äh, kokkulepet siis jätkusuutliku arengu osas. ja tahaksin kolleegidele komisjonidele äh, öelda, et ma ikkagi tahaksin veel mõningaid fakte nende suuniste kohta. niisiis, et kui teil praegu ei ole võimalus vastata, et võib-olla vastate mulle hiljem ja ja väga paljud nendest muudatustest on tõesti eh, seotud siis sellega, kuidas kriisist välja tulla ja meil ei saa olla maja kriisist väljumist, kui meil ei ole jätkusuutlikku majandust ning me oleme, eh, me peaksime igati toetama väikeettevõtteid ja Äh, terve rida muudatusettepanekuid, osades neid olen esitanud ka mina ja Steven Hughes, mis puudutavad just nimelt tööhõivet, mina teen ettepaneku, et me paneksime paika teatud sihtmärgid, Euroopa raamlepingud, äh, samuti arvestaksime nende programmidega, mida viiakse ellu kolmandates riikides ja ma tean, et äh, et selles, nendes küsimustes tuleb leida kompromiss teiste saadikutega ja kutsun meid üles ka aktiivselt osalema siis ähm, äh, üleilmses juhtimises selles valdkonnas. ja ma arvan, et komisjon annab siin eeskuju ja nende enda personal näiteks äh, töötab vabatahtlikena ja, ja toetab ka neid vabatahtlikke aruandealgatusi ja toetaksin muudatusettepanekuid, mis on härra Bulani poolt esitatud, seal räägitakse konkreetsetest meetmetest, kuidas sotsiaalset integratsiooni parandada. Äh, tahaksin temaga seda sotsiaalsete märgiste asja arutada äh, natuke põhjalikumalt, ma suhtun väga soosivalt ka proua Papadopoulou muudatusettepanekute äh, härra De Bakkeri muudatusettepanekutele samuti Äh, mis puudutavad näiteks väikeettevõtteid ja härra Takula ettepanekuid, mis puudutab, puudutavad koolitust ja ka nendes valdkondades olen ma ise esitanud oma muudatusettepanekud ja ma toetan ka Naiskomisjoni muudatusettepanekuid soolise võrdõiguslikkuse teemal. Äh, ma arvan, et äh, nende abil me saame oma raporti tõesti hästi tasakaalustatuks muuta ning mis puudutab nüüd kompromisse, eh, siis eh, pööran just Toomas Manni, oma vana sõbra ja kolleegi poole, jah, loomulikult me ei ole üksteisega sada protsenti nõus. tema eh, on äritaustaga ja komisjon on praegu välja töötanud ka siin valdkonnas uusi definitsioone. ja, ja põhimõtted, millest mina räägin, on paika pandud ÜRO-s ja ma arvan, et neid me saame toetada ja, ja üle võtta võib-olla äh, Saksamaal on sellega probleeme ja ma olen sellega täiesti nõus, aga ma olen täiesti valmis leida kompromissi selles küsimuses. minu jaoks on väga selge, et äh, olukord on hoopis erinev sellest, mis ta oli viis aastat tagasi ja kui me vaatame näiteks minu muudatusettepanekut kakskümmend, kus ma räägin diferentseeritud lähenemisest, äh, siis ma vabandan et äh, mõned kolleegid võib-olla lähevad oma muudatusettepanekutes minu arvates liiga kaugele ja nõuavad liigset reguleerimist, aga ma olen jällegi kindel, et meil õnnestub siin leida kompromisse ja äh, kõnelejal palutakse lõpetada. veel kakskümmend sekundit äh, finantsläbipaistvuse osas on tehtud terve rida muudatusettepanekuid ja võib-olla muudatuste esindajad äh, mõtleksid selle üle, kuidas äh, kompromisse leida. aitäh! aitäh! Philipp Poulan ja siis Toomas Pann, aga palun tehke väga lühidalt. aitäh! Äh, tahaksin tänada Richardit selle raporti eest ja selle arvamuse eest, mida ta meile õiguskomisjonis koostas Äh, mis puudutab õiguskomisjoni arvamust, siis tahaksin äh, rõhutada, et see peaks äh, hõlmama siis kõiki iga suurusega ettevõtteid ja mitte ainult seda, millest räägiti Arengukomisjonist. ja ma arvan, et me peaksime rohkem pöörama tähelepanu ka ülikoolidele Äh, ja ma olen esitanud ka mõned muudatusettepanekud, mis teie algatusraportit puudutab, olen esitanud neliteist muudatusettepanekud, ma arvan, et äh, meil on vaja ka äh, arvestada siin VKE-dega ja samus meil on vaja spetsialiseeritud, rohkem neid spetsialiseeritud organeid, kes suudaksid neid sotsiaalnorme hinnata, sellepärast et praegu näiteks need normid, mis puudutavad keskkonda, ei ole väga kergesti mõõdetavad ja samuti tahaksin ühte endale südamelähedast ideed sisse tuua. Eh, nimelt need ettevõtted, kes on eh, seotud, eh, käituvad vastutustundlikult kui me tahame, et ka väikeettevõtted hakkaksid selli-, seda poliitikat ellu viima, siis oleks võib-olla hea teavitada tarbijaid sellest, millised ettevõtted on sotsiaalselt vastutustundlikud ja mitte et-, debatt ja kui te tahate rääkida nendest sotsiaalsetest märgistest, siis ma olen valmis teiega seda arutama. niisiis äh, mina oma äh, fraktsiooni variraportöörina olen igatahes valmis kompromisse välja töötama. Toomas Mann järgmisena. aitäh, teen väga lühidalt. Richard, me tunneme üksteist juba aastaid ja äh, Ehm, sa ütled alati, et ettevõtted peavad liiga vähe ja tuleb teha rohkem. mina üritasin muudatusettepanekutega eh, teha selgeks, et me peame eh, ettevõtete sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse puhul eh, selgeks tegema seda, et need katastroofid, näiteks mis Bangladeshi tekstiiliettevõtetes olid või, või kus iganes inimesi ära kasutatakse, see ei ole Eh, seotud sotsiaalse orientatsiooniga, vaid eh, me peame eh, eristama siin lihtsalt sotsiaalset vastutust ja, ja heategevust kui inimesi väga rasketes tingimustes ära kasutatakse ja nad sõltuvad sellest tööst selleks, et üldse elada, siis seda me peame eristama. meil on vaja selgeid eh, kohustusi, meil on vaja isevõetavaid kohustusi ja eristada tuleb vabatahtlikku tegutsemist ja võib-olla meil õnnestub jõuda ka ühise seisukohani, mis mind väga rõõmustaks. aitäh! aitäh, aitäh kõigile kolleegidele, et nad nii tõhusalt töötasid eh, lugupeetud raportöör, kas te soovite veel sõna? ei, ma, härra Bilon küll lahkus, aga ma olen valmis ka temaga koostööd tegema. kompromissettepanekutega oled see sotsiaalne märgistus on meie jaoks oluline, seega teen kolleegidega sellel teemal koostööd. Euh, ja me vaatame läbi, ei, me hääletame mõlemat raportit neljateistkümnendal jaanuaril ja see võimaldab meil neid äh, õiguskomisjoniga arutada nende lepingute alusel, mis me oleme äh, sõlminud. esinejana tänab tõlk, soovib kõigile meeldivat pärastlõunat ja järgmine koosolek toimub kaheksateistkümnendal detsembril Brüsselis ja äh, kutsun kõiki arvukalt osalema.